Right, everybody, welcome, if you could. tere tulemast kõigile, palun võtke istet ning siis saame alustada oma tööd. vabandan viivituse pärast algusega, kuid meil oli rahandusministritega kohtumine ja see oli parlamendimaja teises otsas, nii et kindlasti te mõistate, et niisugused asjad äh, kestavad vahest kauem. mul on suur heameel teid siin tervitada ning ma palun, et nüüd jutud lõpetataks ning ma hea meelega jätan oma sissejuhatusega ära selleks, et aega võita. me hakkame arutama esimese päevakorrapunktina eh, siis äh, Äh, Euroopa Ülemkogu eesistuja Van Rompuy mm, ettekannet, sellele järgnevad küsimused ja vastused, aga kõigepealt äh, paar sõna sissejuhatuseks Istvan Jožalt, kes on Ungari Rahvusassambleest meile tulnud ning kui te tahate esitada küsimusi siis on kolm eri värvi kaarte. kui tahate esitada esimesel istungil äh, küsimusi härra Van Rompuyga, siis kasutage rohelist kaarti. teine istungjärk äh, hõlmab siis parlamendiliikmete vahelist äh, arutelu ja siis kasutage sinist kaarti ja õhtupoolikusel istungil on meil rohe, roosa kaart. nii et kõigepealt siis roheline kaart. ning äh, sellega annangi sõnajärje üle siin minu kaasesimehele ja veel äh, ja meie parlamendiliikmed, kes siin on, äh, teie saate muidugi ka viibata, et te saaksite ka vaba mikrofoni puhul sõna. nüüd aga annan sõna Ungari parlamendi esindajale tervist kõigile minu poolt, mul on väga hea meel juhatada siin kaasjuhatajana seda istungit ja tervitada liikmesriikide parlamentidest parlamendiliikmeid. kõigepealt tahaksin öelda paar sõna viieteistkümnenda märtsi puhul, Ungaris on see äh, rahvuspüha neljakümne kaheksandal aastal, viieteistkümnendal märtsil toimus Budapestis revolutsioon, see oli siis esimene samm Ungari liikumisel ühise Euroopa poole ning see liikumine sest saadik ei ole muutunud. meie oleme Euroopa põhimõtteid, väärtusi hoidnud sest saadik peale ja muidugi teeme seda ka nüüd oma kuuse eesistumise ajal, me tahame ehitada üles tugevat Euroopat ja majandusjuhtimine on selles võtmeelemendiks esimene Euroopa semest-, semester Euroopa poolaasta aitab samuti kaasa tugevama Euroopa ehitamisele ning kõigepealt on meil tarvis paika panna põhimõtted mis ühendab siis Euroopa majandustegevuse ning sellele järgneb juba detailide väljatöötamine. leiame, et ühisena oleme me tugevamad, usume, et Euroopa võib pakkuda majanduslikke eeliseid, mida iga liikmesriik saaks ära kasutada ning samuti usume, et Euroopa semester saab sellele kaasa aidata. kas järgmine kõneleja on juba kohal? kui ei ole, siis võin muidugi sissejuhatusega siin veel jätkata. lisan, et Euroopa semester annab meile uue võimaluse, et konsulteerida omavahel ning selle kaudu koostada Euroopa majandustegevuse kava, mis läheb kaugemale majanduslikult koostööst. kuigi mõned Euroopa Liidu liikmesriigid võib-olla äh, arvavad, et see vähendab nende manööverdamisruumi, aga samas minu meelest on küll plusse rohkem kui miinuseid ning äh, nõnda me peaksime saama ka väljuda edukalt sellest praegusest majandus- ja rahanduskriisist ja saame valmistada ka, selleks peame täitma Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat, tegelema teadus- ja arendustegevuse innovatsiooniga, peame püüdlema integreeritud Euroopa suunas ning just nüüd seisab meil ees Euroopa Liidu ajaloo kõige otsustavam kümnend. nagu majanduskriis meile näitas, ei ole mingit aega võimalik enam raisata, tegutseda tuleb praegu ja tegutseda tuleb üheskoos. finantskriis on ka struktuurne kriis terves finantssüsteemis ja kui Euroopa saab nüüd olla siin eestvedajaks nende finantsstruktuuride ümberehitamisel, siis see ei teeni mitte ainult Euroopa huve, vaid kogu maailma finantssüsteemide huve. ning loodetavasti saavad kõik need olema läbipaistvamad, paremini toimima ja need olid need põhilised asjad, mida ma tahtsin ütelda, tänan Sharon mulle selle võimaluse andmise eest ning ma näen, et Euroopa Ülemkogu eesistuja härra Van Rompuy on siin ja rohkem ma praegu ei lisaks. suur tänu, mul on hea meel tervitada siin äh, ülemkogu eesistujat Van Rompuy, kes peab meile kõne ja sellele järgnevad siis küsimused ja vastused. Äh, kindel on see, et teda meil tutvustada pole tarvis, meil on tõesti hea meel, et tal on olnud aega meie juurde tulla esitama oma põhimõtteid just sellel ajal, kui tal on väga palju tegemist, suur tänu ja annangi teile kohe sõna. Thank you, honorable members. auväärsed parlamendi liikmed, Euroopa Parlamendi liikmed ja eh, liikmesriikide parlamentide liikmed, tänan, daamid ja härrad teid selle eest, et kutsusite mind siia kõnelema. Euroopa Parlamendi liikmed, teie hulgas teid ma näen päris sagedasti kõikides nendes äh, ägedates aruteludes siin kojas. aga isegi <clears throat> selle koja endise eestkõnelejana äh, on mul hea meel siin jälle tagasi olla. Euroopa Liit võtab vastu praegu olulisi otsuseid selleks, et meie ühist majandusjuhtimist siseturul paremaks muuta ja Eurotsoonis paremaks muuta. ja sellepärast ma leiangi, et on väga oluline, et parlamendid, mis lõpuks ju vastutavad selle asja eest, et nemad tunneksid sellest ka osadust ning tõesti peaksite teie kasutama iga võimalust selleks, et teie hääl oleks kuuldav ja et teie mured võetakse arvesse seepärast ma öö, olen väga huviga ootamas meie praegust arutelu. sissejuhatuseks tahaksin öö, rääkida sellest nõndanimetatud Euroopa poolaastast, semestrist, minu meelest on see pisut veider nimi, aga ma tahaksin paigutada selle laiemasse konteksti, tahaksin teavitada teid ka kõige värskematest arengutest selles valdkonnas. Euroopa Liit Äh, järk-järguliselt väljub majanduskriisist. vaadakem põhiandmeid. majanduse põhiandmed, eurotsoon äh, on endiselt tugev, inflatsioon on endiselt madal, jooksev konto defitsiit on tasakaalus maksebilansis, äh, võlatasemed on madalad võrreldes teiste suurte tegijatega maailmas ning majanduskasv on kiiresti pöördunud jälle ülespoole pärast seda majanduskriisi. aga nagu me kõik teame, on siin ka meil üks luksatuse koht, nimelt avaliku sektori võlakriis ja siit me näeme, kuidas see probleem võib ühest riigist edasi liikuda ja mõjutada kõiki ja veel niisuguse kiirusega ja niisuguse tugevusega, et see paljusid üllatas. Läinud aastal sai selgeks, et meil on tarvis tõesti sellest vägagi õppida. esimesed järeldused koostati nõndanimetatud majandusjuhtimise rakkerühma poolt. nüüd töötame teist, järgmiste järelduste ja aspektide kallal, mida arutati Eurotsooni tippkohtumisel läinud reedel ja millega me loodame Euroopa Ülemkogus tuleval nädalal valmis saada, siis peaks meil olema ka võimalik lõpuks uus lehekülg pöörata. siin on mitmeid elemente ja igaüks nendest, kuigi ta on ka väike element, võib siiski viia märkimisväärse muudatuseni, mis näitab seda, kuidas meie eurooplastena üheskoos oma integreeritud majandust, eriti Eurotsoonis, saame juhtida. minu põhiline sõnum on järgmine. kõik meie otsused on suunatud sellele, et majandus- ja rahandusliidule uut tasakaalu saavutada, et meil oleks ühine vastutus, seda võiks nimetada ka solidaarsuseks ja üksikud, iga riigi isiklik vastutus. ja Euroopa semester, mida me siin täna arutame, moodustab osa sellest pildist. solidaarsuse poolest rääkides ju rääkides võeti juba kiireid samme, meil oli see ajutine stabiilsusmehhanism, paketid Kreeka ja Iirimaa jaoks ja kõik need meetmed, mis on alalise stabiilsusmehhanismi jaoks ette nähtud. üksik ühikute riikide eh, vastutuse puhul oli terves reas riikides tarvis teha väga raskeid otsuseid. ja need kaks poolt on seotud ja mitte ainult poliitiliselt, ja aga need koonduvad meie viiesaja miljardi eurose stabiilsusmehhanismi juurde. Need on tohutud summad ning sellepärast on elementaarne, et need läbirääkimised äh, nõudsid äh, täiendavaid lubadusi selleks, et oleks äh, miinimumini viidud riskid. eriti just nende riikide puhul, kus on suuremad defitsiidid mõlemal poolel on tohutud poliitilised piirangud samuti, nagu te teate. majandusjuhtimine, äh, samal ajal eelarvekärped, need nõudsid väga vapraid otsuseid ja need on tehtud. sama puudutab ka <clears throat> valitsusi, kes pidid oma parlamente veenma ja ka avalikkust veenma selles, et võib-olla on tarvis võtta laenu, loomulikult rangete tingimuste puhul just valitsuste jaoks on samuti väga palju kaalul ning mõlemal juhul Euroopa ei olnud ega ei ole ikka populaarne nende otsuste tõttu, kuid sellegipoolest ei tohiks me peatuda oma tegevuses ei solidaarsuse poolel ega vastutuse poolel. ning ärgem unustagem, et ilma nende otsusteta oleks kriis palju hullem olnud ning on kõigi huvides stabiilsust säilitada kogu euro, eurotsoonis. ja selle tõttu on ka liikmesriikide parlamentidel suur vastutus. näiteks see stabiilsusmehhanism nõuab kõikide parlamentide ühehäälset nõusolekut. Teie kaasamine annab sellele vajaliku legitiimsuse. see tähendab samuti seda, et teie häälte mõju mõjutab ka kõiki teisi, te ei otsusta mitte ainult omaenda riigi eest, vaid ka meie kõigi eest. majandus- ja Rahandusliidu tuleviku jaoks on meil tarvis viia selliste probleemide riskid miinimumini, et nad enam ette ei tuleks. ja mainin siin kolme sammu, nii mõtlemises kui ka tegevuses. Need kõik on suunatud tugevama isikliku vastutuse saavutamisele. esiteks me avastasime ja just eri, ja mitte eriti kergel viisil, et stabiilsus- ja kasvupakt ja selle esialgne öö, ülesehitus ei olnud piisavalt tugev. pakt kaotas paljugi oma tugevusest, kui kahe tuhande kolmandal aastal reegleid muudeti kahe suure riigi poolt. kui Kreeka möönas, et neil on defitsiidi kasv viisteist protsenti SKP-st kahe tuhande üheksanda aasta lõpus, siis läksid asjad päris hulluks. ja rakkerühm, majandusjuhtimise rakkerühm, mille eesistujaks mina eelmisel aastal olin, pakkus välja pakti tugevdamise äh, sanktsioone rakendatakse varem, nad on rangemad ja on suunatud avaliku sektori võlale rohkem. liikmesriikide vaheline kokkulepe äh, seaduse seadusandlus kokkuleppimisel peaks saavutatama märtsikuus ning loomulikult see toimub kaasotsustamisel ka Euroopa Parlamendiga, see on ette nähtud juunikuus. koos pakti tugevdamisega äh, hakkame tegelema Euroopa semestriga see ei ole, nagu mõned ütlevad, mingisugune Brüsseli harjutus, kus Brüssel ütleb liikmesriikidele, kuidas nad peavad oma eelarveid kokku panema. liikmesriikide vastuvõtmine on loomulikult Äh, liikmesriikide parlamendi äh, võtmeõiguseks ja liikmesriikide demokraatia võtmeelemendiks. liikmesriigid peavad täitma seatud eesmärke, need on fiskaalsed, makromajanduslikud ja temaatilised eesmärgid. ärgem unustagem kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat. arengud nendes valdkonnas öö, äh, peavad järgima sedasama põhimõtet ja Eurotsooni riikide, Eurotsooni riikide jaoks on kõikide hu-, on kõikide huvides, et säiliks äh, finantsstabiilsus. liikmesriigid panevad kokku oma reformikavad, struktuurireformikavad ja stabiilsuskavad äh, ja stabiilsus- ja lähenemiskavad ja neid programme siis hindab komisjon ning komisjon pakub nõukogule välja äh, ettepanekud konkreetsete riikide kohta nende riikide reformikavade kohta ja stabiilsus ning lähenemiskavade kohta. Need soovitused, mille nõukogu vastu võtab, neid tuleb siis arvesse võtta, kui äh, liikmesriikides eelarveid koostatakse aastal kahe tuhande kaheteistkümnenda jaoks, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta jaoks. ma arvan, et see on ka teie kõikide jaoks väga huvilik, sellepärast et saate äh, liikmesriikides aruteludesse tuua Euroopa mõõtme, mis sagedasti praegusel ajal meil seal puudub. näiteks kui valitsus otsustab mitte teatud soovitusi järgida, siis parlament võib seda siiski nõuda ja kui võib-olla mitte koalitsioon, siis ehk opositsioon teeb seda ja liikmesriikide majandus- ja rahanduskomisjonid ning Euroopa Parlamendi vastav komisjon peavad mängima siin võtmerolli. loomulikult eelarvete sisu, mida iga riik soovib maksustada või mida ta otsustab kulutada, see on loomulikult liikmesriigi pädevuses. daamid ja härrad, äh, nüüd käsitlen teist sammu, nimelt äh, isikliku vastutuse tõhustamist me mõistame, et tugevatest eelarvetest ei ole veel küll selleks, et jätkusuutlikku kasvu tagada majanduses. see oli ka kriisi üks sõnumitest. esialgu olid Eurotsoonis madalad intressimäärad ja äh, väike defitsiit ja paljudki jäi märkamata. igasugused riskid, nagu see eluasemeturu mull pankade eh, probleemid, see kõik jäi tähelepanuta ning sellepärast on meil nüüd ka kavas luua makromajanduslik eh, järelevalve, et selliseid riske jälgida. kui see oleks meil olnud juba algusest peale kasutada, kui me euro kehtestasime, siis meil oleks olnud võimalik vältida väga paljusid probleeme ning nii jõuan ma kolmanda sammuni, mis on kõige värskem samm, nimelt see, Äh, käsitleb Eurotsooni üha suuremat kohustust ähm, arvestada, mis on ühise ähm, valuutasüsteemi äh, riskid. meil on vaja suuremat ühtsust. kriisi kogemustest nüüd saavad äh, valitsused selgesti öelda, et me peame kõik sellega tegelema. minu jaoks on see just võtmeareng. loomulikult mingisugust järsku hüpet ei toimu mingisuguste eurobondide juurde või ühiste euro, euromaksude juurde. kuid kahjuks see ei ole poliitiliselt võimalik ühes, ühegi liikmesriigi poolt vaadatuna. me peame selle, seda asja aktsepteerima. fiskaalpoliitika, eh, heaolusüsteem, tööturg, need on jätkuvalt Euroopa Liidu liikmesriikide vastutuse alalt, samal ajal kui euro on meie ühine valuuta nii et selle asemel, et poliitikaid ja instrumente tsentraliseerida ja selle asemel, et käed rüpes istuda, me räägime ühistest jõupingutustest, liikmesriikide poliitikate koordineerimisest ning see tähendab seda, et liikmesriigid võtavad enda kanda vastutuse ja vastutusega te terviku eest. selles mõttes, et see on selge, et kõik Eurotsooni seitseteist liikmesriiki mõistavad, et neil tuleb teha enamat. eelmise nädala tippkohtumisel me leppisime kokku nõndanimetatud Europaktis. me tõime välja viis põhilist eesmärki, konkurentsivõime, ka palkade konkurentsivõime, tööhõive, jätkusuutlik avalik sektori rahastamine ja pensionisüsteemid, maksude koordineerimine ja finantsstabiilsus. üheskoos toome me välja, äh, võttes aluseks indikaatorid Äh, toome välja need riigid, kus on tarvis meetmeid tarvitusele võtta, komisjon jälgib seda olukorda ning hindab neid meetmeid, äh, mida on võetud selleks, et neid nõudeid täita. tegemist on samasuguse lähenemisviisiga nagu Euroopa semestri puhul. kuidas aga nende raskustega toime tulla, see on liikmesriikide pädevuses. aga probleemide väljatoomine, mis kõiki mõjutavad, selle me teeme, probleemid me otsime välja ühiselt ja see ei ole mingi Brüsseli keskne menetlus, vaid see on poliitiline kohustus, mida kõik võtavad endale li. liikmesriigid teatavad, missuguseid meetmeid nad hakkavad kasutama Europakti raames ja loomulikult tingimuseks on see, et kohalikud parlamendid peavad sellega nõus olema. nii et ühelt poolt on meil turu, surve Äh, ja ka olemasolev institutsionaalne surve, majandus ja kas-, stabiilsus- ja kasvupakt ja nii edasi, aga nüüd on meil surve ka teiste liikmesriikide poolt. ja see annab Europaktile poliitiliselt siduva jõu. teinekord on mõelda imelik, et et mõned ütlevad, et see meetod ei ole piisavalt siduv, samas aga püüavad teised Äh, meid veenda, et selle paktiga me seame ohtu oma sotsiaalse mudeli, kuid mina olen veendunud, et enamus neid meetmetest on tarvilikud just liikmesriigi kontekstis, näiteks pensionisüsteemid, et need oleksid jätkusuutlikud ja et majandus oleks konkurentsivõimeline. majandusjuhtimise tehnika sunnib liikmesriike tegutsema, sellepärast et meil on ühised huvid, ühine euro ja see ei muuda Euroopat, nagu ma juba ütlesin, eriliselt populaarseks, vastupidi, see, sellest saab hoopiski la mal eme. ja Europaktiga seotud viimane äh, märkus. eurotsooni mittekuuluvad liikmed, kes tahaksid vabatahtlikult siiski liituda. loomulikult on see täiesti õigustatud, et need, kes jagavad ühist valuutat, teevad üheskoos enam. teisalt aga need kümme ülejäänut on ju poliitiliselt ja ka majanduslikult väga lähedased ning äh, majandusliku sõlt, ühise sõltuvuse riskid ja, äh, või, ja ka võimalused mõjutavad neid kõiki. mõelgem Ühendkuningriigi ja Iirimaa peale. mõned mitte eurotsooni kolleegid ju teatavad, kas nad soovivad või ei soovi Europaktist osa võtta. aga nüüd kokkuvõte. majandus- ja rahandus liidu tulevik näib parim, põhialused on korralikult paigas, ühine ja jagatud vastutus on paremini tagatud ning meie olukord on parem, kui me ootasime ja majanduskasvu tulevaks aastaks loodame kahte koma kuut protsenti ning struk-, struktuurse majanduskasvu probleemi ei jätnud meid samuti kahe silma vahele. sellepärast meil on olemas kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ja meil on ka energiastrateegia, innovatsioonistrateegia ning meil on ka ühise turu akt, mida komisjon, mm, millega komisjon välja tuli ning äh, meie poliitiline öö, äh, tahe on murdumatu ning Euroopa tulevik ja euro tulevik on tihedasti seotud ja seda tuleb arvestada, see on poliitiline fakt. ma tean, et mõned arvavad, et meil ei õnnestu seda kõike saavutada, aga me oleme tegelikult ju järk-järguliselt võtnud vastu raskeid otsuseid ja need otsused tuleb nüüd ellu viia, samuti ka Euroopa semester. ja nagu prantslased ütlevad, l'amour a dans le preuve l'amour ehk inglise keeles vähem poliitiliselt. pudingi <laughs> maitse saab selgeks tema söömisest, aitäh! Thank you very much. We, we now move to uh, questions and answers. I've already küsimused ja vastused nüüd. liikmesriikide parlamendisaadikud on juba kuus sõnasoovi esitanud ja neli Euroopa Parlamendi saadikut on lehvitanud mulle kui te kõik kulutate kolm minutit rääkimisele, siis vastuseid te ei kuulegi. ehk siis tehke lühidalt, ma loen ette kõnelejad. That... ma loen riikide kaupa. Austria, Kreeka, Itaalia, Belgia, Portugal ja Rumeenia. ja siis majanduskomisjoni liikmetelt, härra Mašperees, härra Magaio, Sofi Intvelt ja Miguel Portas. kuna küsimused arvatavasti ka kattuvad, siis ma teen ettepaneku, et me kuulame ära kõik küsimused ja siis palun ma, et härra Van Rompuy vastab. kõigepealt Austria esindaja, palun, ma ei tea küll, kus te istute, aga Yes, the floor is yours. Vielen Dank, Frau Präsidentin. suur tänu teile. lugupeetud härra Rompuy, suur tänu teile selle eest, et te tõite esile kõik need keerulised ülesanded, mis meil lahendamist vajavad. selleks peavad olema loodud aga vastavad institutsionaalsed tingimused ning on selge ka see, et me peame tegutsema koordineeritumalt. samuti äh, on küsimuse all Euroopa liikmesriikide äh, taasfinantseerimine Euroopa turgudel, see puudutab intressimäärasid, nagu näiteks Portugalis. kui see on jätkusuutlik, siis eh, peame koordineerima eh, oma poliitikaid. meil peab eh, olema samuti ka Europäästefond ja praeguses suuruses sellest täielikult piisab. mõelgem selle peale, mis toimus Aasias tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal, seal toimus kriis. meie lähenemine finantsturgude probleemidel oli palju vaoshoitum sel hetkel. ning äh, küsimus on siis nüüd selles, et äh, mida teha selliste tegutse, turult tegutsejatega, äh, spekulantidega, kes ründavad eurot kuidas on võimalik nii suuri summasid näiteks läbi derivaatide liigutada? need, nende te, negatiivsed ennustused tihtipeale täituvad. selge on see, et selline asi ei saa hästi lõppeda ja selline tegevus tuleb keelata. minu meelest me ei ole selle küsimusega põhjalikult tegelenud, me on, meil on see endine kõne all, me räägime päästefondist, me räägime äh, Äh, abi osutamisest äh, miljardi euro eest ja nii edasi. kas äh, hädas olevaid riike on tõesti võimalik aidata abifondidega? see ei ta äh, takistanud Jaapanil näiteks äh, kahesaja kaheksakümne protsendist äh, riigivõlga tekitamast. on, on olemas selliseid riskifonde, mis panustavad Jaapanist veel suuremate probleemide peale. suur tänu. järgmisena saab sõna proua Papandreou Kreekast. Mrs Papandreou. proua Papandreou. suur tänu teile. ma sooviksin tänada härra Van Rompuyt. ma arvan, et äh, et on väga hea, et meil on võimalik äh, kohtuda Euroopa Parlamendi liikmetega. me saame niimoodi äh, muuta Euroopa ühtsemaks ning äh, me saame vastu tulla ka eurooplaste lootustele ja unistustele. härra Rompöi ütles, ütles, et Euroopal on päris palju suuri ülesandeid ja meil majandus- ähm, ja rahandusliidu vahel on vaja suuremat tasakaalu. Eh, meil on vaja suuremat tegutsemist ka meie ettevõtete poolt, et selle tasakaaluni jõuda. härra Van Rompuy, kas teie arvate, et parem koordineerimine, mis tõesti on vajalik, nagu kõik seda teavad, ja eh, sellega seotud tegevused on piisavad selleks, et eh, luua ühtne Euroopa. kas meil on vaja luua ka selliseid mehhanisme, mis aitaksid ära hoida uue kriisi? me peame ju kokku hoidma Euroopa kodanikega, nagu te ka ise ütlesite. Euroopa praegusel hetkel ei ole väga populaarne kuidas saaks ta populaarsemaks muuta? kõik teavad, et kriisi algatajateks, algatajaks oli finantsturud. ja kõige rohkem kannatavad selle all Euroopa kodanikud. vastu on võetud erinevad kokkuhoiumeetmed erinevates liikmesriikides, mis mõjuvad halvasti Euroopa konkurentsivõimele. kas Eh, sama konkurentsimudel peaks kehtima kõikides Euroopa riikides, sõltumata nende poliitilisest, sotsiaalsest, majanduslikust olukorrast. kuidas vastu astuda töötuse probleemidele, töötust mm, tekib Euroopas aina juurde. loomulikult äh, ei saa me jätta järgmist tulevastele põlvkondadele tohutut puudujääke ja võlgusid. me ei saa jätta puudujääke ehm, infrastruktuurides, eh, tervishoiusüsteemis ja hariduses. meie tulevik ei saa olla mitte ainult majanduslik defitsiit, see peaks tähendama, see võib kaasa tuua veel väiksemate võimalustega Euroopa äh, meie uus põlvkond võib olla tõeliselt kadunud põlvkond, see on minu poolt kõik, aitäh uh,! tänan! Eh, eh, ma annan nüüd järgmisena sõna majanduskomisjoni liikmele, sõna ja pervanche. tänan, te ütlesite, härra Van Rompuy, et Euroopa semester, ma istun siin äh,, mina olen raportöör selle Euroopas semestri läbiviimisel ning ma arvan, et olete nõus sellega, et äh, meie semestri nurgakivi on ähm, Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia. see on, seal on palju küsimusi, mis meie jaoks on väga olulised, kui me ei taha, et see Euroopa strateegia öö, ähm, öö, äh, Ehm, me ei taha, et Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia puudutaks ainult majandusküsimusi, majandusküsimusi, majandusküsimustega tegeletakse juba mujal ja majandusküsimused ei äh, peegelda äh, tõeselt, äh, tõeselt reaalset olukorda. kas te mõtlete Euroopa tule, tuge, tuleviku peale, kui te räägite näiteks eh, pensionisüsteemi muutmisest. miks te ei mõtle näiteks ka hariduse eh, olukorra parandamise peale, see oli ometi alustala meie Lissaboni strateegial. Eh, te rääkisite, olete rääkinud omafondide tähtsusest TI ühe, kahe, kolme puhul miks me ei võiks äh, sama palju pühendada tähelepanu ja vahendeid haridusele, see on ju meie tulevik. ning veel, kui ma vaatan, millega komisjon tegeleb, äh, kui raskelt äh, tuli kokkulepe euro tuleviku osas, siis minu meelest oleks vaja selliseid reegleid, mis peaks kehtima kõikidele liikmesriikidele, sõltumata sellest, milline sotsiaalmudel seal valitseb kas te ei arva, et eh, me, me me peaks eh, Euroopa deviisi rohkem meeles pidama, see ütleb ju ühtsed eri, erinevuses. me peame respekteerima neid põhimõtteid, mis juba olemas on ja peame aluseks võtma oma rikkuse loomisel meie eh, põhimõtted ja põhiväärtused Thank you. Uh, now I'll come... suur tänu, härra Caravaglia Itaaliast. suur tänu, proua esimees. Itaalia parlamendi alamkojas räägitakse praegu uuest seadusest äh, äh, eelarvestamise reguleerimiseks. peamised äh, aspektid on siin äh, tagatisraha paikapanemine ning äh, parlament peab samuti kolmekümnendaks aprilliks paika panema üle poolaasta eesmärgid. peame sisse viima uued piirangud. põhiline eh, raskus, mis eh, eelarve eh, protsesside kohandumisel tekkis, oli see, et meil oli majandusprogrammeerimiseks väga vähe aega. nii et selleks, et me saaksime kestvaid lahendusi, on meil vaja kestvaid andmeid. Euro-, Itaalias on andmed SKP kohta kättesaadavad alles aprillis, alles siis saab tegelikult hakata koostama eelarvet järgmiseks aastaks. sellega seoses oleks meil eh, vaja makroökonoomiliselt vettpidavaid eh, andmeid. me eh, ei saa arvesse võtta ainult eelmise aasta riigi sissetulekuid. From... suur tänu nüüd Belgiast, härra Vandenbruck. Down at the front. ja, tänku veel, voorsitser We hebben in eh, het Belgisch parlement... suur tänu, proua esinaine. Belgia parlamendis toimuvad põhjalikud arutelud Euroopa Parlamendi poolt esitatud küsimuse üle. me oleme jõudnud üsna ulatuslikule konsensusele. kõik demokraatlikud parteid on ühe, ühel meelel ma arvan, et see kokkulepe Euroopa semestri asjus on väga oluline ning meil on tarvis ka see väga rangelt ellu viia. Belgia parlamendis on jõutud konsensusele ka mõningates väga vastuolulistes küsimustes, näiteks euro võlakirjade rahastamine ning ka teised finantsinstrumendid. see nendes osas veel konsensusele jõutud ei ole. aga mina keskenduksin ühele kesksemale küsimusele, võttes ka arvesse, mida ütles president Van Rompuy. ma nõustun täiesti seisukohaga, et meil on tarvis vältida polariseerumist, sest me peame ju ellu rakendama teatud meetmed, ma nõustun selles osas härra Van Rompuyga, et polariseerumist tuleb vältida. selleks aga peame me tagama, et Euroopa semestri strateegia oleks piisavalt ulatuslik ja piisavalt tasakaalustatud loomulikult on see seotud ka Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiaga. ja selle eesmärkidega. niisiis, järgnevatel kuudel peame me tegelema ka Lissaboni strateegias tekkinud probleemidega. me peame tegelema hariduse, tööhõive, sotsiaalküsimustega. Lissaboni strateegia ei suutnud oma eesmärke täita, aga samas ma ei ole ultraskep-, skeptik. samas meil on tarvis rohkem rahastada teadus- ja arendustegevust ning me peame mõistma, et senini on äh, selle valdkonna rahastamist sest vajaka jäänud, siis on väga keeruline küsimus ka tööhõive ning sotsiaalvaldkond äh,, aga me peame seda vaatama kõike Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia raames. tuleb vaadata, milline on näiteks hariduse, teadus- ja arendustegevuse seisukoht äh,, ol-, olukord erinevates liikmesriikides ning kuidas mahajäänumaid ta järele aidata. suur tänu nüüd Euroopa Parlamendi saadikud jällegi, Jose. suur tänu teile. ja tere tulemast teile, härra Van Rompuy. üks meie parlamendi kõige suuremaid huvisid on integreerida tehtavat ettepanekud Eh, nõukogu komisjoni ja parlamendi poolt eh, ja samuti ka ne, eh, nende ettepanekutega integreerida need ettepanekud, mis on tehtud väljaspool institutsioone. praegusel hetkel peab vaatama, kas ei ole kattuvus makroökonoomiliste ettepanekute ja Europakti üle, mis hiljuti sõlmiti. teiseks Eh, päästelepingu eh, osas otsustati kaasata ka erasektor kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast. kuidas eh, garanteerida, et kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast emiteeritavad võlakirjad ei nakatu nii-öelda nende nendega, mis tekitasid meile nii palju probleeme viimastel aastatel mina leian, et äh, valitsuste poliitilised vastused ja nende soovitused, mis tehakse Euroopa semestri käigus, äh, nende osas võetakse arvesse ka seda, kas poliitika on jätkusuutlik või mitte. ning äh, kui me sellele kõigele lisame veel pangakontrolli ja kontrolli ja tõhustamispoliitika, Eh, siis eh, sellisel juhul me peaksime arvesse võtma ka riigivõlga. minu meelest riigivõlg ei peaks eh, eelkõige vaatama üle need, nende riikide probleemid, kellel on suured võlad ja mis, kes tingimusi praegusel hetkel ei täida. kui eh, riigivõlga oleks võimalik esmaturul müüa, siis äh, oleks vaja rääkida võib-olla ka ühisobligatsioonidest, äh, kuigi ka solidaarsed äh, euro väärtpaberid lõpuks kasutusele võetakse. ma olen üldiselt teiega, härra Van Rompuy, selles osas nõus. <clears throat> Thank you very much uh,, now I come to suur tänu nüüd Portugal ja Pedro Duarte. Obrigado eu começaria também por agradecer a forma uh, eh, direta. ma tahaksin kõigepealt, eh, ma istun siin, eh, tahaksin tänada selle konkreetse ja analüütilise ülevaate eest, mille härra Van Rompuy meile esitas. ning ma sooviksin esitada kaks väga konkreetset küsimust. E-, esimese neist esitas juba minu Austria kolleeg. ma tahaksin küsida praeguses riigivõlga, riigivõla kohta, mis äh, on suureks probleemiks paljudes liikmesriikides. see on seotud ka äh, stabiilsus- ja kasvupaktis äh, mainitud võlgadega ma arvan, et üldiselt äh, praegu äh, see, mille, et see informatsioon, mis meil praegu on, aitab meil praeguste probleemidega toime tulla. ja see puudutab ka euroobligatsioone kas ei peaks äh, intressimääradele seadma ka äh, lae, kas see poleks oluline selleks, et äh, et hädast välja päästa kõik need Eurotsooni riigid, mis praegu hädas on ja üldse kõik Eurotsooni riigid? kas te arvate, et äh, suudetakse tasakaal säilitada eh, eh, ühest küljest eh, üldiste probleemide vahel ja teisest küljest iga riigi individuaalse majandus, sotsiaalmajanduslike probleemide vahel. kas te arvate, et see praegune pakt suudab teile spetsiifilistele probleemidele spetsiifilised lahendused leida? kas te arvate, et samas üritatakse respekteerida iga riigi suveräänset õigust otsuseid langetada ja iga riigi õigust äh, makromajanduslikke otsuseid teha? meil on vaja suuremat majanduslikku solidaarsust, see on selge, kuid samas kõik riigid äh, võivad äh, seda ju tõlgendada kui ühtede riikide õigust otsustada teiste riikide eest nii et äh, ma tahaksin küsida, kas te olete mõelnud nende meetmete sotsiaalmajanduslike tagajärgede peale? Uh, suur tänu. Läheme nüüd Eurotsoonist välja ja Rumeenia. härra Voskanian. Uh, suur tänu, kõigepealt tuleb tunnistada, et ma nõustun presidendi seisukohaga. Euroopa semester ja selline koordineerimine on Euroopa Liidu jaoks väga oluline. eelarve konsolideerimine on väga tähtis. kui vaadata nüüd kahe tuhande kümnendat aastat, siis riigivõla refinantseerimine ning eelarve puudujäägi vähendamine vähendas Euroopa investeerimisvõimekust mitmesaja miljardi euro võrra. me peame olema konkurentsivõimelised tärkavate majandustega, aga selleks tuleb eelarve defitsiiti vähendada vähemalt poole võrra võrreldes kahe tuhande kümnenda aastaga ning tuleb refinantseerida ka riigivõlad. mul on mõned küsimused, kõigepealt. me räägime siin eelarvepoliitika koordineerimisest majandus, ühise majandusjuhtimise all, mulle see kontseptsioon väga meeldib. meil on aga tarvis paika panna ühised eesmärgid riikide jaoks, kelle eelarveline olukord on väga erinev näiteks on riike, mille eelarve puudujääk on natukene üle ko-, näiteks on riike, kelle eelarve puudujääk on kolmkümmend protsenti, mõnedel isegi viiskümmend, teistel aga palju vähem. seega me peame mõtlema, kuidas kujundada meie liikmesriikide majandusi nii, et nad suudaksid üheskoos ka saavutada Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärgid. teine küsimus puudutab Euroopa Liidu ekspertiisi. kas praegusel hetkel Euroopa Liidu tasandil on meil olemas piisavad ekspertteadmised? mõned riigid, nagu näiteks ka minu kodumaa Rumeenia on sellised, mille puhul kahe tuhande üheksandal aastal komisjon prognoosis viie koma viie protsendilist majanduskasvu, kuid majandus hoopis kahanes seitsme koma viie protsendi võrra. kui me ei suuda seda ennustatavust parandada, on väga keeruline üldse edasi minna. ning me peaksime sekkuma ka rohkem sotsiaal- ja tervishoiupoliitikatesse, suur tänu. suur tänu, nüüd on meil aega väga väheks jäänud, sest president Van Rompuy peab kell veerand üksteist ära minema ja kolm inimest on veel sõna soovinud. Leedu esindaja nüüd, härra Andriu Kaatis, siis Sofi Intvelt ja Miguel Portas Euroopa Parlamendi saadikud, ma tean, et teie suudate ühe minutiga küll ära rääkida, ning äh, ka Leedu esindaja võiks rääkida lühidalt, siis kuulete te vast ka vastuse ära. labai trumpai, visų pirma, gerbiamas president, ačiū, kad jūs pristatėt išsamei medžiagą ir žinoma gaila. suur tänu. kõigepealt tahaksin tänada president Van Rompuyd selle selge ettekande eest, kus ta tutvustas oma mõtteid. kahju, et Te pole saanud Leedus meie parlamendis neid küsimusi arutada. ma nõustun vägagi sellega, et me peame arvesse võtma kahekümne seitsme liikmesriigi eripärasid, ka pangandussektoris. Leedus näiteks on meil fikseeritud vahetuskursside süsteem minu küsimus on, kas te kavatsete luua mehhanismid, mis võtavad arvesse ka sotsiaalmajanduslikke eripärasid ja kas neid arvestatakse ka selliste fikseeritud vahetuskursside puhul, nagu Leedus on? suur tänu! tere tulemast ka härra Van Rompuy ja meie liikmesriikide kolleegid, väga meeldiv, et nii palju teid siia on kohale tulnud tuleb tunnistada, et nüüd, kus ma lugesin läbi nõukogu järeldused eelmisest nädalast ning pärast ka meie viimaste kuude arutelusid, olen ma väga pettunud ja ka mures, sest olgem ausad, seda juttu oleme me varemgi kuulnud. Te räägite, et euro on stabiilne. aga euro on täpselt nii stabiilne, kui stabiilne on tema all olev poliitiline tahe aga see poliitiline tahe tundub olevat väga nõrk. me peaksime minema kaugemale sellest äh, valitsustevahelisest lähenemisest. ma alati ütlen oma külalistele, et kui teid on kakskümmend seitse inimest, siis te peate, kui, et kui te peate kahekümne seitsmekesi otsustama ühehäälselt, äh, kas te tahate juustu või singivõileibu, siis arvatavasti jääte te nälga lahendus on mitmekesisus. Euroopa praegu stagneerub, me oleme ju kaua aega rääkinud äh, nendest ravimitest, mida meil tarvis on, aga kui patsient ei taha neid ravimeid võtta, siis ta jääbki haigeks. me räägime siin identiteedikriisist ja oma naba vahtimisest, aga maailm ei öö, äh, oota meid järele. ma kohe lõpetan, jah. mul on lihtne küsimus see on pigem adresseeritud meie kolleegidele siin, aga natukene ka teile, härra president. me teame, mida liikmesriigid ei taha. Neile, nad oskavad väga hästi ei öelda, aga mina tahaksin teada, mida nad tahavad, mitte omaenda li-, eh, riikide jaoks, vaid Euroopa Eurotsooni jaoks. sest liikmesriigid ise peavad hakkama hoolt kandma Eurotsooni ja Euroopa Liidu eest, muidu ei parane midagi. suur tänu, Mikael! suur tänu, härra Van Rompuy! eelmisel reedel Brüsselis nõukogu tutvustati neljandat kasvuprogrammi. selle, seda dokumenti ei ole arutatud mitte ühegi parteiga liikmesriikide parlamentides ja, aga nüüd härra Farrope räägib, et liikmesriikide parlamendid mängivad väga olulist rolli majanduskoordineerimises. minu küsimus on järgmine kas teie poolt öeldu on kooskõlas sellega, mida valitsused tegelikult teevad? sakslastel oli euro suhtes väga mõistlik lähenemine. ehk avaliku sektori investeeringud peaksid eelarve puudujäägi arvutamisel välja jääma. minu küsimus on järgmine. miks siis puudujäägi arvutamisel nõukogu seda ei tee. samuti, et puudujäägu, puudujäägi arvutustest jääks välja ka äh, riigivõla äh, äh, pealt makstud intressid. siis oleks võimalik ju kaitsta riike, mis on kõige suuremate raskuste ees, nagu näiteks Kreeka või ka Portugal. muidu nad ei ole võimelised kasvama ja oma võlakoormat vähendama. lõpetuseks. kuidas oleks võimalik veenda riike kasutama seda stabiliseerimisfondi, kui laene antakse Iirimaale näiteks viie või seitsme protsendiga ja see tähendab ka tegelikult inimeste sissetulekute vähendamist suur tänu, paljud nendest äh, sõnavõttudest olid tegelikult kommentaarid, mitte küsimused ning ma loodan, et härra Van Rompuy saab nüüd väga lühikese aja jooksul vastata. suur tänu kõigi nende sõnavõttude eest. ja kuigi ma pean väga lühidalt vastama, siis äh, ärge arvake, et ma ei võta asja tõsiselt. ma tõsiselt mõtlen need asjad üle. kõigepealt üldine kommentaar need, kes süüdistavad Euroopat ja Euroopa institutsioone täna selles, et me tegutseme aeglaselt, reageerime aeglaselt, et ei, ei tegutse piisavalt tugevalt ja teeme liiga vähe ja liiga hilja, siis lubage, et ma meenutan teile, kui mina hakkasin selle tööga tegelema, siis ei olnud üldse mitte midagi tehtud. stabiilsuspakt, jah, seda ei rakendatud, polnud makromajanduslikku järelevalvet, mitte mingisugust konkurentsivõimet ei olnud, olid, ei olnud päästefondi, ei ajutist ega alalist, kõike seda oleks saanud ju, <clears throat> neid meetmeid, kõiki neid meetmeid oleks saanud ju tarvitusele võtta, aga seda polnud. ja kui ja, ja see oligi põhjus, miks me niimoodi äh, tegutsesime, sest me alustasime nullist, see oli kõigepealt, mida ma tahtsin öelda Äh, et kriitikale vastata. nii et oli ka varem neid, kes oleksid võinud meetmeid tarvitusele võtta, aga ei teinud. aga nüüd tuleb hoiduda kri-, äh, kriisi kordumisest ja sellepärast ongi paika pandud need struktuursed meetmed. Need olid majandusjuhtimine, äh, komisjoni kuus, kuues ettepanek, majandusjuhtimise rakkerühma äh, raport, see on nüüd Europaktile juurde pandud, need ongi need struktuursed meetmed selleks, et öö, oleks parem juhtimine taoliste kriiside ärahoidmiseks tulevikus. see on kõige tähtsam nüüd on meil olemas alaline päästefond, mis hakkab toimima kahe tuhande kolmandast aastast, meil on majandusjuhtimine ja võimal-, võimalused finantssekkumiseks abi anda ning äh, see on kõik suunatud sellele, et tulevikus taolisi kriise vältida ja hallata. see on kõige-kõige olulisem. kolmas märkus, mida ma tahaksin teha, on järgmine küsiti, kas nendest meetmetest on küllalt selleks, et eurotsooni äh, kriisi ära hoida. mitte euro, euro ise on tugev, aga eurotsooni mm, äh, kaitsta selliste meet-, kaitsta selliste arengute eest. kas nendest meetmetest piisab? mina olin oma riigis eelarveminister tollal just, kui eelarvekriis oli kõige hullem äh, ja avaliku sektori võlg oli sada kolmkümmend viis protsenti SKP-st ning meile anti aega siis. see on see suur erinevus siin. üheksakümnendatel aastatel meil oli aega, eriti just üheksakümnendatel aegadel, meil oli piisavalt aega selleks, et teha korrektsioon, võtta tarvitusele meetmed, nõnda et me saaksime, et meie defitsiidi rahastamine ei tekitanud mingeid probleeme Rootsi minister ütles viimasel ülemkogul, ütles, et Skandinaavia riikides oli ka kriis kaheksakümnendate lõpus, üheksakümnendate alguses oli nii majandus kui rahanduskriis selles piirkonnas ja ah, kaheksa aastat oli aega selleks, et olukorda stabiilseks muuta ning see läks ka korda, nii nagu ka Belgias läks korda. ning aeg on seal muidugi oluline element, aega peab olema piisavalt, sest me räägime siin ju finantsturgudest, mis reageerivad äh, nüüd ebaproportsionaalselt. aga kui me vaatame euro algaastaid, siis ei toimunud mitte mingisuguseid äh, korrektsioone, kuigi tegelikult seal pinna alla arenesid probleemid. ja nüüd aga on kõige väiksemagi virvenduse puhul juba ebaproportsionaalne reaktsioon ning Euroopa Komisjon on võtnud terve hulga tõsiseid meetmeid, terve paketi meetmeid selleks, et finantsturgusid paremini reguleerida ja teatud finantsinstitutsioone reguleerida. me ei ole jätnud asja tähelepanuta, me oleme tugevamaks muutnud finantskontrolli mitte ainult liikmesriikide tasandil, vaid ka Euroopa tasandil, selleks et äh, hakata vastu äh, finantsturgude irratsionaalsele äh, reaktsioonile <clears throat> ja samuti äh, oleme võtnud meetmeid ja tegutsenud ka finantsinstitutsioonide reguleerimise valdkonnas ja nüüd seisab meil ees väga suur väljakutse eelarvete konsolideerimine, et eelarved jälle terveks teha ja liikmesriikide poliitika val-, valguses jah, me taastame konkurentsivõimet, äh, fiskaalne või eelarveline konsolideerimine aga on liikmesriikide ülesanne. võib-olla on surve liiga suur Euroopa institutsioonide poolelt, võib-olla see mõjutab ka institutsioonide mainet, aga see töö tegelikult tuleb ära teha liikmesriigi tasandil, selleks et tulevikku kindlustada, et kindlustada meie sotsiaalseid mudeleid aga selle eelarve konsolideerimise käigus meil tuleb säilitada ka tulevikuinvesteeringud, investeeringud teadus- ja arendustegevusse, haridusse ja see on see suur väljakutse, mis meie ees seisab praegu. Euroopa semester paneb paika sellise detailse järelevalvesüsteemi ja mitte ainult eelarvete järelevalve üle, Äh, ja mitte ainult ka maja, makromajandusliku järelevalve, vaid ka muud elemendid, näiteks kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia. see peab olema osaks kõikidest teistest jõupingutustest. nõnda, et et ei ole tegemist ühepoolse sammuga järjekordsete kärbete suunas, vaid et ka on investeeringud tulevikku. Euroopa semester Euroopa semester ei saa, ei saa olla mingisugune öö, äh, ei, seda ei saa vaadata nagu mingit bürokraatlikku mm, harjutust, seda tuleb väga tõsiselt võtta. sellel on kolm mõõdet ja üks nendest on suunatud just nimelt jätkusuutlikule töökohtade loomisele ja majanduskasvule. paljud sõnavõtjatest rõhutasid õigesti äh, erinevate riikide traditsioone Äh, eelarve äh, eesmärkide täitmisel, mis on Euroopa tasandil seatud ja sellepärast kohe algusest peale äh, ma lükkasin tagasi kõik need ütlemised näiteks pressis, kus ühte või teist nõuti või väideti, näiteks pensioniea erinevad mm, algusaastad, mis erinevates riikides on aga põhi, kõige parem käitumisviis on see, et tuleme välja plaaniga ja siis, kuidas seda plaani ellu rakendatakse, see jääb muidugi liikmesriikide, parlamentide, valitsuste äh, pädevusse. Äh, ja pärast loomulikult tuleb ka äh, Euroopa institutsioonidel järele vaadata, kas need seatud eesmärgid on saavutatud, aga kuidas konkreetselt neid eesmärke saavutatakse, see algab liikmesriikidest ja koordineerida on tarvis, järelevalvet teha on tarvis ja isegi sanktsioone rakendada, kui see on vajalik. survet esineb turu poolt, institutsioonide poolt ja ka kaasliikmesriikide poolt. kuidas see kõik toimima hakkab? see sõltub suurel määral liikmesriikidest, see on nende õlul Ähm, on olnud siin kattumisi näiteks majandusjuhtimise valdkonnas. ja seda ma ei eitagi. ja sellepärast me ütlesimegi, et paktis on teatud elemendid, mis tuleb äh, Euroopa semestrisse üle võtta. me teadsime, et nii juhtub, aga me tahtsime äh, siin nagu täiendavat survet avaldada lisaks sellele, mis juba on olemas ja sellepärast ongi meil siis kavas kõige kõrgemal tasemel kord aastas kohtumised Eurotsooni riikidega ja iga teine riik, kes soovib ka liituda, siis saab selle, seda, selles osaleda, siis me vaatame komisjoni soovitusi ja saame avaldada survet, kui on tarvis, sellepärast et me teame, et meil on nüüd see ühtne valuuta, me soovime näha majandusarengut, me tahame, et kõik see liiguks ühes suunas. ja me teame, et majanduspoliitikad ei ole identsed liikmesriikides aga siiski liikumine peaks olema samas suunas. ma loodan, et sellest kõigest piisab ja ja, ja küsimus, ja küsimus sellest, et kas see kõik on piisav. jah, me peame olema realistid, näiteks need mehhanismid, mis meil praegu paigas on, kas see äh, päästemehhanism äh, sellest on kasutatud äh, seitseteist miljardit ette nähtud kahesaja viiekümnest miljardist ja see nelisada nelikümmend miljardit, mis äh, on kasutatav siis, kui pakt ähm, ellu rakendub, see ei tekita probleeme. aga majanduslik olukord, see peab kordi, seab äh, peaaegu kõikides riikides saama ju korrigeeritud. ja kui on tarvis, siis me sekkume, nagu Kreeka puhul näiteks, Lissaboni lepingus selle kohta midagi ei ole. ja midagi ei olnud paigas siis, kui euro kümne aastast kehtestati. aga me peame tegema kõik selleks, mis, mida me suudame. ja paljudki on võimalik ära teha. nii et need meetmed on meil nüüd olemas paljud teist kaebasid üsna õigustatult Äh, selle üle, et äh, kokkuhoiud ja kärped mm, äh, mõjuvad raskelt. ning sotsiaalne õiglus, sotsia-, sotsiaalsed probleemid sellisel ajal on ja, ja sotsiaalse õigluse tagamine sellisel ajal on väga oluline. mina olen pärit äh, riigist, kus kaheksakümnendate aastate alguses oli defitsiit viisteist protsenti ja nagu praegu Kreekas ja ma arvan, et äh, meil õnnestus see asi ära teha, arvestades kõiki neid erinevaid koalitsioone, mis meil olid, ning me suutsime tagada sellise sotsiaalselt kaitstava viisi, kuidas kriisist väljuda. see on üks näide, mis tõendab, et see on võimalik. ja see on oluline, et me õpiksime ka oma vigadest ka eelarvete konsolideerimise puhul. aga sotsiaalne õiglus ja võrdsus on väga oluline kõige selle juures. me peame inimestele näitama, et äh, need jõupingutused on suunatud asjade parandamiseks ja on suunatud tulevikku, isegi kui hetkel on raske ja et inimesed alguses peavad kannatama selle all. aga me peame säilitama oma mudeli, mitte seda, sotsiaalse mudeli, mitte seda hävitama ja me peame säilitama selle pikas perspektiivis. eesmärgiks on just nimelt säilitada Euroopa sotsiaalset mudelit ja ma kordan veel kord, mitte seda hävitada. seega rakendamise puhul on suur vastutus liikmesriikide tasandil. meie seame need eesmärgid, need üldised majanduslikud, eelarvelised eesmärgid ja öö, struktuursed eesmärgid, aga rakendamine on peamiselt liikmesriikide õlul, aga ühenduse meetod on üks meetod, mis võimaldab meil ka survet avaldada ning need, kes ei aita ellu viia neid eesmärke, mis on nii nende kui ka teiste parimates huvides, siis need peavad, neid, nemad peavad ka vastutama või karistust kandma. ja loomulikult me arvestame liikmesriikide pädevust sellel tasandil. see on ja sellepärast ma tänan teid väga huvitavate sõnavõttude eest. aitäh, ma saan aru, et te peate nüüd minema lippama ja vabandan, et eh, järsku jääte nüüd natukene hiljaks, suur tänu teile ning läheme kohe hetke pärast uue päevakorrapunkti juurde, aitäh! All right, don't relax too much because we are going to move. olgu, äh, üritame kohe tööga edasi minna. järgmine päevakorrapunkt. dialoog Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel Euroopa poolaasta teemal. meil on siin kohal neli liikmesriikide parlamentide komisjonide esindaja, esimeest härra Kleina, härra Vandenbruck, härra Kasua ja härra Stumfoll. ning siis on kohal ka neli majandusjuhtimise paketi raportööri siit Euroopa Parlamendist. Need, kes lahkuvad, tehke seda palun, palun vaikselt, muidu me kaotame veel aega. plaan on nüüd siis selline, et iga kõneleja saab sõna viieks minutiks, siis küsimused ja kui te soovite sõna, siis äh, kasutada ka seda sinist paberit sõnasoovi kirja panemiseks. olge palun vaikselt. see ei ole aus ka kõnelejate vastu, te võite minust äh, kõvemini rääkida, aga mitte meie külalistest. kõigepealt siis härra Kleina, kes on Poola senati eelarve- ja rahanduskomisjoni esimees. härra Kliina, palun. Państwo. suur tänu, proua esinaine. daamid ja härrad siin toimus just väga huvitav arutelu koos president Van Rompuyga väga huvitaval teemal Euroopa poolaasta nimelt. see on lahutamatu osa ka meie parlamentide vahelistest aruteludest, mille eesmärgiks on teatud majanduskriisi aspektide äh, selgeks rääkimine. meie arutelud muutuvad järjest üksikasjalikumaks ja nüüd oleks ka mõistlik üle vaadata, kui kaugele me oleme jõudnud majandus- ja rahanduskriis, mis tekkis kahe tuhande kaheksandal aastal pärast Lehman Brothersi kokkukukkumist, on isegi optimistide arvates endiselt veel kestmas. isegi kui on teatud taastumise märke näha, on nad väga õrnad. me peame tegutsema nüüd edasi, et mu, et me oleksime edukad ka Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiaga. ja seda eelarveliselt väga raskel ajal liikmesriikide jaoks. me peaksime olema optimistlikud äh, tuleviku suhtes majanduskasvu ja tööhõive osas. Lissaboni strateegia oli küll fiasko, aga vahest jäi seal puudu sellisest üldisest nägemusest, kuidas konkureerida USA, Jaapani, Hiina ja teiste suuremate majandustega. meil on suured projektid nagu ITER või Galileo, aga kuidas muutuda rohkem konkurentsivõimelisemaks? meil on tarvis paremat rahastamist. tundub, et Euroopa eelarve, eelarved eelarveperioodil kaks tuhat neliteist kuni kakskümmend ei ole piisavad. meil on vaja vaadata, kuidas ka liikmesriigid oma majanduspoliitikat korda saavad pärast komisjoni soovitusi. me räägime siin finantsstabiilsusest, vaesusevastasest võitlusest. vahel tunduvad need kõik eesmärgid olevat üksteisega vastuolus. Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia on miinimum liikmesriikides on aga keeruline ka neid eesmärke täita me unistame küll suurest konkurentsivõimekusest, aga meie äh, teadus- ja arendustegevuse rahastamine ei ole jõudnud veel komisjoni poolt nõutud kolme protsendini. meil on tarvis üht-, ühtlustada, sidusamaks muuta oma poliitikat, lahti saada liigsetest erisustest liikmesriikide vahel me ei saa lubada, et meil tekiks kahekiiruseline Euroopa. kui, isegi kui vaadata näiteks SKT kasvu liikmesriikides, siis ka seal on palju eh, erisusi. ehk siis meil on tarvis suuremat sidusust ning meil on tarvis saavutada mitmemõõtmeline solidaarsus liikmete, liikmesriikide vahel. see on hädavajalik, kui me soovime Euroopa Liidus ellu jääda. millised on siis need uued instrumendid, mis meie käsutuses majanduse juhtimise valdkonnas on? räägitakse palju uutest institutsioonidest, mis tegelevad seirega komisjon vahest reageeris üle selles valdkonnas. jah, meil on küll paika pandud uued nõuded, aga kas see, need mitte nüüd ei hakka pärssima liikmesriikide konkurentsivõimet? teatud riikide puhul Äh, ei hoolita enam sellest kolme protsendi piirist eelarve puudujäägi juures, näiteks USA-s. samas teatud liikmesriikide puhul öeldakse, et on võimalik sisse viia veel suuri kärpeid. Poola ei ole küll Eurotsoonis, aga me oleme samuti pidanud äh, vähendama oma, kõvasti oma eelarve puudujääki ja riigivõlga, aga see on palju vähendanud meie manööverdamisruumi. eelarves on meie kulud fikseeritud. ja me peame läbi viima ka eelarvekärpeid. peame investeerima haridusse, teadusuuringutesse ning mis puudutab eh, kokkuhoiupoliitikat paljudes liikmesriikides, eh, siis on see kahtlemata väga oluline, kõige olulisem on riigieelarve korda saada. see on üks suuremaid ülesandeid, mis Euroopa riikide ees seisab praegusel hetkel. sooviksin ühtlasi teile tuua ühe näite, eh, kus Poolas ühes teiste riikidega võeti kasutusele selline süsteem, mis fondide üle, need maksed pensionisüsteemidesse ei koormaks üle juba olemasolevat probleemi ning seda võiks kasutada ka teistes liikmesriikides, eriti puudutab see eelarve puudujääke igas riik, iga riik on muidugi erinev ja see ei tähenda seda, et kõiki lahendused, kõik lahendused peaks olema ühtemoodi, erinevaid lahendusi tuleb, saab lihtsalt äh, erinevalt rakendada. me leiame, et Euroopa semestril on selliste küsimuste lahendamisel võtmetähtsus. loodetavasti koostöö Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide vahel äh, toimib ka edasi, see aitab Euroopa äh, pool aastat hästi läbi viia ning äh, samuti aitab see kõrvale jätta äh, need paindumatud, paindumatud reeglid, mis ei lasknud tõhusat koostööd teha erinevate parlamentide vahel, ootame, et poolaasta osutuks tõhusaks, aitäh! suur tänu! alguses esimesed kõnelejad said seitse minutit, praegu viis äh, minutit saavad praegused kõnelejad ja see muidugi teeb nendel sõnavõtmise peale raskemaks. suur tänu, härra Vandenbroek. nagu ma seda mõni hetk tagasi ütlesin, Euroopa äh, äh,, Belgia parlamendis oleme me selle küsimusega tihedalt tegelenud ning esialgne menetlus eh, tekitas meis väga palju küsimusi, hiljem me eh, leidsime, et tegu on eh, kasulike, vajalike meetmetega ning see aitas meil küsimustele ka sügavuti vastata, siin on erinevaid elemente, mis ta peaks eriti rõhutama ning neile tahaksime lisada veel mõningad omapoolsed mõtted. leiame, et on väga oluline, et Euroopa poolaasta Ehm, keskenduks majanduskasvu tõhustamise peale, see strateegia peab olema piisavalt laiapõhjaline ja ka tasakaalustatud. mõtleme ühtlasi ka selle peale, et ennetavad meetmed ehk siis eh, eh, uue majanduskriisi ärahoidmine on väga olulised. ma tahaksingi alustada ennetamisest. meil on selline mulje, et mõningad elemendid, mis olid alguses vajalikud finantssektoris äh, korra loomiseks, äh, hakkavad tasapisi ära kaduma. meie jaoks on vajalik erinev, eristada ühest küljest hoiupanku, hoiukassasid ühelt poolt ja teisest küljest äh, siis ri-, kommertspankasid, kes ka, kes riske võtavad S see küsimus on eriti oluline muidugi Ameerika Ühendriikides ja vähem Euroopas. me peame tegel-, looma põhilise, põhimõttelised struktuurilised erinevused äh, äri, kommertspankade ja hoiukassade vahel. kui ähm, me ei suuda seda eristamist piisavalt tõhusalt äh, sisse viia, siis me peame leidma muid lahendusi ja see puudutab eriti just veel kolme ja selle aspektiga tegelevaid küsimusi. mõtleme selle peale, kuidas näiteks kombineerida kommertspangad ja nii-öelda klassikalised traditsioonilised pangad, millised minevikukogemused meil on. me eh, peaksime val kolm lepingut uuesti üle vaatama ning ma tahaksin paluda, et Euroopa Parlament võtaks pankade struktuurilised probleemid väga tõsiselt südamesse me peame mõtlema selle peale, millist pangamaastikku me sooviksime tulevikus näha. ma tahaksin teile meenutada, et Ameerika Ühendriigis on need erinevused, Ühendriikides on need erinevused palju selgemalt paika pandud. ning teine küsimus, mis puudutab majanduskasvu, siis teises dokumendis me rõhutame, et Euroopa turu tugevdamine on väga vajalik. leiame samuti, et on väga oluline, et et leida, on väga oluline leida konkreetsed stimulandid, eh, mis aitaks eh, tõhustada investeeringuid majandus, teadusuuringutesse ja innovatsiooni need eh, piiriülesed majandustõhustamisprojektid, mis aitavad, aitavad majandusmootori paremini käivitada, peaks saama meiepoolse erilise tähelepanu toetuse osaliseks. Nende roll peab olema äh, efektiivne ja vajalik. ning äh, mõningatest, mõningad neist meetmetest võib välja töötada ka finantssektori poolt. ma arvan, et võib-olla oleks sealjuures abiks ka äh, finantstehingute maksustamine, mis puudutab aga Euroopa poolaastat, siis me leiame, et praegu sõlmitud lepingut tuleb ellu viia sõna kõige otsesemas mõttes. me sooviksime, et nad rakenduksid võimalikult laiapõhjaliselt, võttes eesmärgiks võimalikult laiapõhjalise visiooni Euroopa Liidust. me peame mõtlema, milline on Euroopa jätkusuutlik tulevik peame mõtlema kõrghariduse, hariduse peale, peame mõtlema, kuidas leida tööhõive eh, poliitika ja sotsiaalse ühtsuse vahel tasakaal, see muudab usutavamaks kogu Euroopa Liidu tegevuse. on väga oluline, et kui ettepanekud eh, kui ettepanekud paika pannakse, siis võtaks nad arvesse kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, kuid see ei tohiks puudutada mitte ainult eelarvedistsipliini eh, või, eh, või siis eh, palga stabiilsust, palkade tasakaalu, vaid tuleb mõelda ka ma teadusuuringute ja innovatsiooni peale peame. see oleks minu poolsed ettepanekud, ma pidasin kinni oma viiest minutist, aitäh! suur tänu teile ning järgmisena eh, peaksin vabandama trüki, eh, trükivea pärast meie, eh, meie päevakorras härra Kaisak on järgmine kõneleja, suur tänu teile, suur tänu, et te kuulate siin ära ka Rahvusparlamentide liikmed. ma arvan, et meievaheline koostöö on väga tähtis, ma arvan, et me kõik teeme vajalikku tööd omal kohal. me üritame leevendada eh, riigi võlast tekkinud probleeme ja kriise. me eh, ja selge on see, et institutsioonides välja töötatud ettepanekuid ei ole võimalik ellu viia eh, ilma rahvusparlamentide poolse koostööta me peame need ettepanekud võimalikult efektiivselt äh, igapäevaelu rakendama. ma sooviksin öelda paar sõna selle kohta, kuidas meie Prantsusmaal näeme ähm, äh, Euroopa semestrit ja siin mõningad punktid on juba enne esile tõusnud. kahe tuhande kümnenda aastani, äh, aastal teatas Euroopa, vabandust, Prantsusmaa valitsus Prantsusmaa pa, äh, parlamendile omapoolsed ettepanekud stabiilsuse äh, pakti kohta, olles eelnevalt äh, konsulteerinud Euroopa Komisjoniga, nii et suuremat äh, debatti äh, Prantsuse Rahvusassamblees selle kohta ei ole toimunud, sest meil on juba eelinfo oli selle kohta olemas pärast äh, kahe tuhande kümnendat aastat äh, vaatab Prantsusmaa, valmistab Prantsuse parlament ette praegu äh, avalike üksuste finantseerimisprogrammi üle, mida tehakse siis trimestrite kaupa. kahe tuhande kümnenda aasta detsembris vaatasime üle ettepanekud eelarve kohta kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks Prantsuse Rahvusassamblee on oma tegevuses äh, kaasatud Prantsuse valitsuse tegevusse ja seda rohkem kui äh, teised rahvusparlamendid äh, Euroopa, ülejäänud Euroopa riikides. mis puudutab nüüd juunikuus, siis me hääletame Euroopa Komisjoni arvamused ja saadame omapoolsed ettepanekud komisjonile tagasi mis puudutab majandus- ja finantsküsimusi, siis äh, stabiilsusprogrammi äh, äh, eesmärk ei saa lahutada teistest eesmärkidest. nii et tundub loomulik kaasata rahvusparlamentid, parlamente selle programmi koostamisse, kuid kuidas seda kõige paremini teha meil on äh, muidugi äh, pigem võimalus äh, kaastööd teha riigieelarve koostamisel kui Euroopa eelarve koostamisel. mulle tundub, et eelarvekomisjon Euroopa Parlamendis peaks tegelema infovahetusega heade tavade kohta liikmesriikide parlamentidega. see võiks tähendada ka seda, et korraldatakse kohtumine kus äh, rangemad, äh, rangemate normidega riigid jagavad oma kogemusi nende riikidega, kus äh, sellised reeglid on nõrgemad. ja nüüd konkreetsemalt kahekümne seitsme riigi parlamendide eelarvekomisjonide esimeeste kohtumine võiks olla huvitav kõigile osapooltele, see peaks õige varsti toimuma ning me peaksime Äh, koht, korraldama kohtumise kõigi parlamentide ja rahvus, Euroopa Parlamendi liikmete vahel ning äh, ma olen vist ajast pisut üle läinud, ma sooviksin äh, avaldada kiitust sellele, kuidas härra Van Rompuy oma tööd teeb, ta teeb konkreetse eesmärgi ja ei, ja ei suru peale seda, kuidas seda eesmärki saavutama peab, iga riik otsustab seda ise, me peame üritama Eh, aita, aidatama riikidel oma suurt riigivõlga vähendada Euroopa stabiilsus eh, fondi abil ja samuti on mul hea meel näha, et mõningad rahvusparlamentide liikmed eh, soovivad finantstehingute maksustamist, loodetavasti Eh, loodetavasti see tähendab seda ka, et eh, katmata garantiide müük lõpeb ära, laenugarantiide müük mõtleb ära. ma loodan, et meid on eh, piisavalt palju selleks, et me takistaks, takistaks uue sellise finantskriisi tekkimist. suur tänu, et andsite mulle sõna ja vabandust, et ma oma kõneaega ületasin. Well, aitäh, kahjuks teil ei olnud üldse stopperit käima pandud, nii et tegelikult ei läinud hullusti üle. nüüd aga härra Strümpel palun, sõna on teil. suur tänu, proua juhataja, tahaksin teid tänada selle ühise koosoleku kokkukutsumise eest ning olen nõus ka härra Van Rompuyga selles osas, et paljud Euroopa semestri teemadest jäävad tõesti liikmesriikide parlamentide ellu viia ja Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia õnnestub vaid siis, kui liikmesriigid oma programmidesse need eesmärgid ka kätkevad. Austrias on, oleme me rahul ja nõus selle strateegilise kolmnurgaga. struktuurireformid, eelarve konsolideerimine ja kasvu ja töökohtade loomine. Need kolm asja käivad tõesti üheskoos. eelarve konsolideerimine peab toimuma teisi aspekte arvesse võttes. kui ei ole konsolideerimist, siis on väga raske ka jätkusuutlik majanduskasvu saavutada ja töökohti luua. ja see strateegiline äh, kolmnurk on ka poliitilises mõttes väga oluline, et kriisi vastu või-, võidelda. poliitilises mõttes on võimalik parlamendis ju üsna kergesti kokkulepet saavutada raha kulutamise mõttes, aga ku-, palju raskem on saavutada kokkulepet selles osas, kuidas saada riigieelarve tagasi õigesse vormi. Need on tõesti need eelarved, mis, või need on need äh, probleemid, mis meie ees seisavad me peame tugevdama Euroopa majandust tervikuna, kui me vaatame Aasia või Ameerika poole, siis see on e-, elementaarne, muidu me ei suuda täita oma eesmärke, muidu on meil siin Ameerika, Brasiilia, meil on siin Hiina ees ja me ei saagi öö, sellest rollist välja, et meid pitsitakse nende vahele. strateegiline kolmnurk moodustab strateegilise osa liikmesriigi poliitikast Äh, ja osa Euroopa semestri asju me juba rakendame. juba kahe tuhande seitsmendal aastal me võtsime vastu mm, eelarveseaduse, selleks oli meil tarvis lausa muuta põhiseadust. ja esimene etapp on praegu juba ellu viidud, teine etapp on nüüd elluviimisel, me oleme seadnud ülemmäärad paljudes valdkondades ning me vähetame, vähendame kulutusi selleks, et vähendada võlataset. nii et ühe poole teeme kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks, järelenud osa sealt edasi. kulutustele mm, ülempiiride seadmine on väga oluline, aga see on väga keeruline. Mm. ja meil on võimalik seal äh, ka neid äh, erinevaid ülemäärasid natukene, nendega natukene mängida niimoodi, et kui üks pole ta-, saavutatud, on võimalik seda raha kasutada teises valdkonnas, nii et natukene on manööverdamisruumi ka ühelt poolt ja teiselt poolt on ikkagi olemas eelarve distsipliin ja alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast on meil ranged ja selged Mm, arvepidamise süsteemid, kus võetakse maksuasja, äh, maksuteemad arvesse ja muidugi ka näiteks äh, sooline eelarvestamine ja nii edasi. aga juurde on tarvis äh, koolitamist, haridust, lisaks sellele eelarveseadusele, mida me ellu viime. ning mina arvan, et meie oleme üsna hästi ette valmistatud selleks, et toime tulla Euroopa semestriga. me oleme juba esimesi tulemusi näinud, meil on ühe koma ühe protsendiline mm, nelja koma viie protsendiline võlg eelmisel aastal, kolm koma viis sel aastal ja loodame seda tulevaks aastaks veel vähendada. selle aasta aprillis pannakse paika järgmise aasta eelarveraamistik ning me arutamegi kõiki neid küsimusi, stabiilsusprogrammi Austrias ja kuidas see seondub Euroopa tasandiga, samuti stabiilsuspakti mm, ja oma riiklikul tasandil ja föderaaltasandil. ja me oleme praegu sellises etapis, kus kõikide liiki, riikide eelarved tuleb, peab kärp-, peab, peavad saama kärbitud ning ma arvan, et ei tasu arvatagi, et Euroopa eelarvet oleks võimalik suurendada. ainukene võimalus, mis meil on, <clears throat> ja ainult mõni liikmesriik on selle vastu, meil on tarvis teha finantstehingute maks. ja sellepärast on veelgi olulisem, et et, et ei, reaalmajandus ülejäänud majandusest ei lahutataks. me peame seda siin kindlasti silmas pidama ning ma usun, et need rasked probleemid nagu palgapoliitika ja teised sarnased poliitikad on olulised, jah. näiteks Austrias on meil selline palgapoliitika, mis on seotud, mis, milles me sotsiaalpartneritega kogu aeg läbi rääme, räägime ja see on meie jätkusuutliku süsteemi üks osa ning kokkuvõtteks ei piisa ainult sellest, kui me Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide, parlamentide vahel koostööd teeme ainult kaks korda aastas, me peaksime kohtuma palju sagedamini, suur tänu! suur tänu! ja nüüd kõnelevad neli raportööri paketi osas, mida kutsutakse millegipärast kuuspakiks. ja kõigepealt Diego, Diego Fein. Sharon Eu começo por dizer que... Suur tänu. Aitäh, Sharon. Minu jaoks ähm, on väga suur au äh, siin äh, koosolekul olla. ma olin kuus aastat Portugali parlamendi liige ning ma näen, et on äh, toimunud äh, suured muutused äh, selles osas, äh, kuidas rahvusparlamendid äh, kuidas tegeletakse Euroopa küsimustega ning praegu on esitatud kuus õigusloomulist ettepanekut ning siin on teatud uuendusi sisse viidud. alus on siis see, milline oli olukord enne kriisi ja e, millised lahendused võiks tulla Euroopa institutsioonide poolt. selleks, et e, me saaksime efektiivselt tegutseda, peaksime võimelt mõtlema, mida tegelikult võlg ennast, endast tähendab. E, peame mõtleme aga ütle, ütle siis selle peale, kuidas tasakaalustada makromajanduslikud probleemid, ilma et see eelarvet liialt koormaks. samuti on väga tähtis, et me suudaks välja töötada algatused, mis puudutavad sanktsioonide kehtestamist ning selles osas peab ütlema, et parlamendis toimusid väga äh, Äh, innovaatilised arutelud, äh, toimusid arutelud erinevate raportööride vahel ning äh, parlament ei jäänud mitte ainult selle juurde, mis ähm, algselt välja pakuti, toimusid, toimusid väga huvitavad arutelud ja me soovisime konsulteerida äh, paljude ekspertidega ka väljaspool Euroopa Parlamenti ning ma arvan, et kui meie oma tööga lõpuks ühele poole saame, äh, on ka Euroopa Parlamendi häält paremini kuulda eh, ning äh, Euroopa Parlament saaks täiesti isiklikult individuaalselt äh, omapoolset arvamust arva, väljendada kõigis neis küsimustes, mis siin esile on tõusnud. Euroopa Parlamendi roll on fundamentaalse tähtsusega ning ma sooviksin rõhutada äh, et meil on vaja ühte selget eesmärki. me ei saa eh, ainult tegeleda vahenditega, me peame tegelema ka eesmärkidega eh, ja stabiilsuspakt, eh, temast saab aina rohkem kasvupakt. me näeme, et on palju selliseid riike nagu näiteks Portugal, kus lahendus kriisile üritatakse leida äh, karmi kokkuhoiupoliitika abil. me peame eh, mõtlema ka selle peale, millised on meie majanduslikud perspektiivid. peame mõtlema selle peale, et on kahtlemata tähtis, et riigi eelarve oleks tasakaalus ja samas on väga-väga oluline, et meie majandus oleks endiselt konkurentsivõimeline me peame mõtlema, eh, millised perspektiiviid meie majanduses asenevad, mõned eh, majandused vajavad rohkem struktuurilisi reforme, teised eh, aga vajavad konkreetseid samme konkreetsetes valdkondades. ning sellega seoses on meil vaja paremat koordinatsiooni Euroopa tasandil ning väga tähtis on ka see, et kasutatakse kommunitaarset meetodit sellega eh, seoses on vaja, on, on tarvis ka öelda, et praegusel hetkel, praeguse konjunktuuri juures on lahendusi väga raske leida, kuid see kriis võiks olla meile siiski võimaluseks liikuda edasi ning eh, tahaksin lõpetuseks rõhutada seda, et riiklike parlamentide roll on väga tähtis, nende töö koordineerimine Euroopa Parlamendiga peab olema tõhus. minule tundub, et, eh, et stabiilsus ja kasvupakt mis Brüsselis esitati, eh, seda ei ole arutatud rahvusparlamentidega, mitte ainult seda ei peaks arutama rahvusparlamentidega, seda peaks ka hääletatama rahvusparlamentides. Need dokumendid ei peaks eh, olema ainult eh, arutelul siin Brüsselis, neid peaks saama arutada ka liikmesriikides. nii et kui selline arutelu toimuks, on loota paremat koordineerimistööd ning äh, tõhusamat koostööd Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide vahel. on väga tähtis, et ka rahvusparlamentide roll oleks suurem ja nähtavam ka Euroopa Parlamendis. Thank you very much uh.... suur tänu. Liise, palun. Começo exatamente onde o meu colega Diogo Feio terminou. Suur tänu, ma Äh, jätkan sealt, kus härra Fiu pooleli jättis. Euroopa semester on väga tähtis vahend, et äh, suurendada koordineerimist erinevate riikide riiklike plaanide vahel ning peaksime välja töötama ka erinevaid programme erinevates liikmesriikides, võttes aluseks Euroopa Komisjoni poolt tehtud ettepanekud. me ei saa muutuda lihtsalt Euroopa direktiivide edastamisvahendiks liikmesriikidele ei saa vast-, vastutust äh, lihtsalt laiali jagada. kui rakendamise käigus esi, esmastest eesmärkidest äh, kõrvale kaldutakse, siis ei ole tulemusi ka loota. meil äh, oleks vaja suuremat realismi, suuremat ratsionaalsust. me peame analüüsima eh, eelarve puudujääki ja samuti ka makromajanduslikke probleeme. eesmärk kui selline on hea, kuid samas eh, on olemas ka risk, et eh, sellest eh, paktist saab lihtsalt sanktsioonipakt, seda see parlament siin ei soovi. me ei saa neid õigusloomelisi tekste eh, muuta lihtsalt sanktsioonide kogumiks eelarve puudujäägi ja makromajanduslike vajakajäämiste pärast. me seoses sellega oleme üritanud seda teksti ka parandada, ma arvan, et see osutub võimalikuks on äh, mõningaid selliseid äh, punkte, mille osas me hakkame juba kokkuleppele jõudma. peame olema tähelepanelikud, et see õigusloomeline protsess oma erinevates rakendusfaasides äh, võiks arvestada ka rahvasaadikute poolsete ettepanekutega, seda nii Euroopa Parlamendis kui ka rahvusparlamentides. mina olen eh, raportöör, kes eh, tegeleb eh, makromajanduslike tasakaalu saavutamisega ja see tegu on kaasotsustusmenetlusega, mis selleks, et ta oleks tõhus, peab ta arvesse võtma kõik need erinevad elemendid, mis meie tänasel arutelul on välja toodud. see puudutab ka konkurentsilepet ja euroga seotud lepet võttes arvesse erinevate riikide kogemusi, peaksime me üritama eh, kombineerida kõik need erinevad elemendid, mis eh, praegusel hetkel on juba välja toodud valitsustevahelistes läbirääkimistes. ja peame arvesse võtma kõik need elemendid, mis majandusjuhtimis eh, küsimustes on välja tõusnud, need puudutavad siis makromajanduslikke leppeid Euroopa Parlament ja Rahvusparlamendid peavad kindlasti koostööd tegema erinevate majandusnäitajate väljatöötamisel, mis eh, saaks eh, täiendada sellisel kujul eh, ka seda tõlgendamist, mida tähendab puudujääk, mida tähendab võlg ja peame kindlasti arvesse võtma iga riigi eripära. reaalmajandus, majanduskasv ning tööhõive peavad olema äh, Ehm, need, mis aitavad meil garanteerida jätkusuutlikku arengut ja majanduslikku tasakaalu. ning veel kolmas punkt, mis aitaks seda konvergentsi garanteerida, on ehm, see, mis puudutab makromajanduslikku tasakaalu, me peame küsima, mit-, ehm, millistel põhjustel sanktsioneeritakse, millistel põhjustel trahvitakse, ei ole vaja sanktsioneerida riigi, Eh, kes ähm, ei saa oma väga raskeid ja keerulisi eesmärke koheselt täita. Äh, sanktsioneerida saab ainult riigi, kes ei tee neid jõupingutusi, mida äh, on lubanud teha. või kui on, äh, avastatakse, et riik on, on kasutanud pettust oma eesmärkide saavutamisel me ei saa lihtsalt pimedalt äh, esimesi eesmärke äh, järgida. me peame arvestama seda, et äh, kõikide riikide eesmärke tuleb sümmeetriliselt arutada. nii need riigid, kellel on eelarve puudujääk, kui ka need, kellel on eelarve ülejääk, peavad kasutama neile sobivamaid meetmeid. see ei tähenda seda, et majandusnäitajad, majandusindikaatorid oleksid auto, automaatsed, vaid vaja oleks lihtsalt äh, sügavamuti minevat täpsemat analüüsi äh, riikide erinevate majandusnäitajate äh, ja majandussüsteemide vahel ning seega on, see tuleb välja töötada ka see, milline manööverdamisruum igal riigil on ja kui kaugele minna on võimalik. Euroopa majandused on niivõrd integreeritud et eh, see, mis toimub ühes riigis, toimub eh, oma mõjuga teises riigis. Euroopa majanduspotentsiaal on tohutu suur ja sellega seoses me peame ära kasutama praegu meile antud võimalust. suur tänu ja tere päevast kõigile. Preniez du temps pour venir euh, débattre avec nous. Euh, il y aurait, enfin, il y a deux raisons en fait pour lesquelles on doit plus travailler ensemble. me peame kõik üheskoos selle tööga tegelema, nii, nii seadusandlike kui ka sisuliste küsimustega, äh, mis tulenevad Lissaboni lepingust ja on seotud kriisiga. Lissaboni lepingus on kõik ju äh, paigas, liikmesriikidel on, parlamentidel on antud äh, suurem roll, aga rohkem ka tegevust. ja liikmesriigid ja parlamendid peavad oma tööd tegema, Euroopa Parlament peab oma vastutust saama täita, mis temale on nüüd pandud liikmesriikide poolt ning meie oleme ka seadusandjad. kui vaadata nüüd nõukogu järeldusi, kus kõik äh, otsustatakse ära märtsi lõpuks ja seda, see ei ole tõsi, härra äh, Van Rompuy ütles seda ka, me peame tervet seda paketti üheskoos vaatama. ja härra Van Rompuy ütles ka seda, et äh, edu on saavutatud finantsjärelevalve valdkonnas ja ma arvan, et Euroopa Parlament on tõesti aidanud sellele kaasa, et me oleme paremini saanud reageerida, kuid meil on selline kahetine ja suur vastutus kanda. me peame vastutama selle eest, et, et lähikuudel ja aastatel saavutaksime pale, parema lahenduse oma kodanike jaoks. inimestel on raske olukord, me peame leidma nende jaoks lahendused ja peame seda tegema ka selles olukorras, kus me oleme üksteisest sõltuvad. peame põhjalikult analüüsima, mis tegelikult viimase paari aasta jooksul juhtus ja ma räägin siin eriti Eurotsoonist. mis siis juhtus? liikmesriigid, kes ei täitnud neid lubadusi ja kohustusi, mille nad olid enestele võtnud, neil ei olnud eelarvedistsipliini, neil ei olnud, mm, nad ei täitnud oma ülesandeid konkurentsivõime valdkonnas, need olid ju suured ja rasked kohustused, mis olid võetud ning me peame muutma eurotsooni rohkem konkurentsivõimeliseks või ehk isegi maailma kõige konkurentsivõimelisemaks paigaks, kuigi ma ei ole selle sõnastusega nõus, aga äh, liikmesriikide parlamendid peavad siin oma tööd tegema, me peame hoolitsema selle eest, et, et meil oleks tõeline vastastik kontroll. ilma, et me sealjuures muutuks teineteise jaoks politseinikuks, sest äh, tegelikult on ju väga, eh, kui on mingi probleem, on vaja seda kiirelt parandada kui me soovime oma tulemusi saavutada, kuidas seda teha, eh, sealjuures eh, piisavalt survet avaldades. Mm, peame mõtlema, kuidas seda teha, ilma et äh, riigile, äh, et riigi siseasjadesse sekkutaks ja te, ja sealhulgas ole, jääksime siiski efektiivseks. meil oleks vaja äh, tõelist dialoogi Euroopa Parlamendis, kui komisjon teeb raporti olukorra kohta mõnes riigis, kus ähm, riigi eelarvega, riigi rahandusküsimustega on suuri probleeme, siis meil siin parlamendis oleks vaja viia läbi dialoogi äh, võttes äh, äh, arvesse teiste riikide kogemusi ja äh, seda maksuküsimustes, pensioniküsimustes, haridus, tervishoiuküsimustes ja nii edasi. meil on vaja tõelist Euroopa poliitikat, mis ulatab kaugemale kui riigipiirid ja mis kannab endast tõelist Euroopa vaimu. ning sellega seoses ma paluksin, et te tõesti vaataks seda asja lähemalt, et te näitaks üles head tahet möödunud äh, aastal me nägime härra Papandreouga, kui kasulik võib olla äh, riigijuhile Euroopa Parlamendi äh, ettepanekuid arvesse võtta. meil on vaja tegelikku dialoogi ning ma lõpetuseks sooviksin veel öelda seda, et meile, meie poolt tehtud ettepanekuid ei ole sugugi mitte arvesse võetud ja mina tahaksin rääkida euro väärtpaberitest ja äh, me, ma pean ütlema, et me praegusel, et äh, seda ei ole sugugi praegusele öeldud, et äh, me ei ole sugugi kasu saanud euro rahvusvahelisest staatusest. meil on väga raske juba liikmesriikide vaheliste suhetega hakkama saada, meil on globaalse tähtsusega valuuta olemas ning me peaksime seda äh, toetama kogu maailmas, mitte ainult finantseerides kasvuprojekte, vaid tulevikus ka, kui me, meie eelarve on paremas olukorras. ma arvan, et äh, me peame tõesti efektiivselt, tõhusalt maailma tasandil tegelema olema ründavamad, me ei pea vaatama ainult Ameerika Ühendriikide poole, sest kui me seda, ainult seda teeme, siis äh, Eurotsoon omadega edasi ei lähe, aitäh suur tänu, nüüd Viki, palun. suur tänu. tõesti on väga huvitav kuulata liikmesriikide parlamendi liikmete ettekandeid selle kohta, kuidas nad oma liikmesriigis toime tulevad selle olukorraga ning minu jaoks äh, see majandusjuhtimise pakett on just see, mis peab saavutama liikmesriikide majanduse tervenemise äh, ja peame hoolitsema ka selle eest ja me näeme, et need tervised on omavahel seotud, mõned riigid on tihedamalt seotud, mõned vähem tihedalt seotud, aga need mõjutavad üksteist. kõikjal peaks olema majandus terve. mu kolleeg Sofi ütles midagi, mis minule kõrva jäi, kui ta rääkis kahekümne seitsmest riigist, kus nad peavad kõik otsustama, et mida nad söövad lõunaks, kas singi või juustu või leiba. mina arvan, et see dieet Äh, võib olla ikkagi kõikide liikmesriikide jaoks hea, ilma selleta, et igaüks just täpselt sama toitu söövad. nii et kui me seda paketti kokku paneme, siis äh, tuleb möönda ka seda, et eri liikidel on oma viis, kuidas üldist dieeti, head tervet dieeti saavutada. see peab olema selline äh, dieet, mis on jätkusuutlik ka pikas perspektiivis ja seda äh, ka mina oma raportis raamistike kohta pean silmas. ma räägin seal läbipaistvusest, et maksumaksjad, aga ka komisjon ja kõik naabrid näevad, missugused on teie prognoosid keskmiseks ja pikaks perspektiiviks, et normid on arusaadavad, et oleks aru saada, kui palju raha pangas on ja mina olen pakkunud samasugust läbipaistvuse või selgituse taset ka Euroopa Liidu eelarve jaoks, nõnda et ka liikmesriigid teaksid ja saaksid aru, kuidas meie eelarvet kokku pannakse. kuid ma tean, et meil, et teil kõigil tuleb muidugi omad järeldused teha, kui me räägime liikmesriikide omaenese reeglitest, arvepidamise kohta ja nii edasi ja muidugi, kui me räägime Euroopa Liidu populaarsusest, Äh, aga noh, enamasti see, kes kommid ja šokolaadi ära võtab, see ei ole eriti populaarne tegelane, sellepärast ka need konkur-, äh, kokkuhoiumeetmed on väga ebapopulaarsed. nõnda, et me ei räägi siin ainult ju äh, komisjonist ja institutsioonidest, kes need kommid ära võtavad, seda tuleb teha ka siiski liikmesriigi tasandil. nii et siis see küsimus, kes kõigepealt üldse lõunale kutsutakse, kas need seitseteist või kakskümmend seitse riiki, kas seitseteist pluss need, kes tahavad tulla kas välistatakse Ühendkuningriik või mitte. ja ma näen, et on äh, seotuses, majanduste seotustes on erinevad tasandid. osa eurotsoonist äh, võiks ju loovutada osa sellest ähm, ravimist, kui riigid on haigeks jäänud. nii et küsimus sellest äh,, küsimus on selles, et me peame aru saama ja, ja teadvustama enesele seda, et need riigid on erinevad ja need seltskonnad on erinevad, kes kuuluvad ühte või teise tsooni. ning äh, ma saan aru väga hästi sellest, mis te räägite näiteks pensionireformidest, reeglite muutmisest, et, et, et püüda seda öö, äh, probleemi lahendada, ega, ega siingi ei ole päris valmis lahendusi olemas ja veel analoogiaga jätkates, mis me üldse, mis meid üldse haigeks tegi? Belgia kolleeg mainis siin Baselit ja pankasid. ega ei olnud ainult valitsuse äh, võlg, milles, mis selle probleemi tekitas, oli ka isikute, üksikisikute võlakoormust, mis lükku, lõpuks lükkas selle pull, mulli lõhki. ning ja Ühendkuningriigis algasid äh, need probleemid Northern Rock äh,, Rock pangas, kus äh, inimesed tormasid raha välja võtma, see ei olnud mingisugune investeerimispank, ei olnud, see oli harilik likviidsuskriis äh,, hälve ja üsnagi agressiivne laenupoliitika, mis neid selleni viis. sellepärast ma arvan, et meil peab olema võrdne mängumaa kõikjal. Prantsusmaa mängib selles äh, asjas väga olulist rolli G kahekümnes, aga ärgem eeldagem, et Äh, et, et need probleemid olid ainult investeerimispank, pankades, ei olnud see nii Iirimaal ega Hispaanias ega Kreekas. Need olid likviidsusprobleemid ja krediidi andmis, laenuprobleemid, mis meid sinna tõukasid, sellepärast ma ootan suure huviga, kuidas ma saan järgmise paari kuu jooksul teiega selles valdkonnas kaas-, koostööd teha, aitäh! suur tänu ja läheme nüüd edasi äh, üldise arutelu juurde mul on siin terve hulk siniseid paberilehekesi ning kõigepealt ma annan, ma loen välja, kes mul siin on, nii et te teate. meil on siin härra Giorgetti Itaaliast, härra Vascanian Rumeeniast. Gobert, I don't know male or female, I've got Mr Andrew Curtis from Lithuania, from Italy again I've got Mr Caravaglia and From Latvia, I've got Mr. Greece, I think that is, and from the Parliament, so far all I've got is uh, Jose Manuel. So, um... nii et siis härra Giorgetti saab esimesena sõna Itaaliast, palun. Grazie, presidente eh,. Noi al Parlamento italiano abbiamo. suur tänu, proua esinaine. meie Itaalia parlamendis üritasime töötada võimalikult kiiresti vastavalt ajakavale Euroopa poolaasta kallal ja härra Carvalho senatist rääkis ka juba sellest. samas on loomulikult ajastamisega liikmesriikide vahel poolaasta puhul probleeme. oluline on välja tuua üldisemad väljakutsed Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia juures äh, ja tegeleda nendega kvantitatiivselt. samas aga tuleb ka tunnistada, et need väga ambitsioonikad eesmärgid ei ole päris vastuolus äh, meie praeguse olukorraga, samas loomulikult tuleb tegeleda äh, Äh, riigivõla ja eelarve puudujäägiga. ning väga keeruline on äh, suuri eesmärke ja kriisi ühildada. aastate jooksul oleme me Itaalias harjunud äh, valitsusega koostööd tegema eelarvestamise puhul. nüüd kriisi ajal on kaks aspekti, mis näitavad, kui raske on olukord. sellel on ka positiivseid aspekte. kõigepealt rahvuslik reformikava, mille kallal tehakse koostööd ka Euroopa institutsioonidega, see sunnib meil üle vaatama meie majanduspoliitika, pidades silmas arengut ja majanduskasvu see mehhanism, nagu meie Prantsuse kolleeg juba ütles, peab olema ka vastav olukorrale. viimase aasta jooksul on arutelud olnud väga kiirustatud, kuna aega on meil tõesti vähe. aprillist rääkides siis me vaatame praegu üle erinevad majanduskategooriad, üritame võimalikult kiiresti neid reformi, seda reformikava paika panna see on enneolematu, võttes arvesse ka Euroopa tasandilt tulenevat impulssi. teiseks, äh, ma toon välja jah, need positiivsed aspektid, vaatamata raskustele, mida ei saa ju ka ignoreerida. tegemist on raske, keeruka programmiga, aga sinna on kaasatud liikmesriikide parlamendid, kes ennem on välja jäetud. komisjon rääkis varem ainult nõukoguga nüüd aga saame me ka parlamentides lahata neid küsimusi, millest meid varem on kõrvale jäetud. me mõistame, et meie tegelikult ju ei ole otsustajad, aga vähemalt oleme me kaasatud. ma arvan, et meil tuleb korrektselt aik-, paika panna ajakava, et meie tegutsemine oleks võimalikult tõhus, me peame loomulikult vahetama omavahel kogemusi ja parimaid tavasid, kakskümmend seitse liikmesriiki on ju kõik väga erinevad, kuid ma arvan, et aasta jook-, aja jooksul saame me kõik sellest öö, protsessist kasu, suur tänu! suur tänu! nüüd Rumeeniast härra Foskanian. suur tänu. kõigepealt sooviksin ma väljendada Rumeenia senati positsiooni. et koostöö liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi vahel peab säilima. me peame töötama koos kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärkide saavutamise nimel. mis puudutab nüüd Euroopa poolaastat, siis siin on kolme sorti probleeme. protseduurilised tehnilised probleemid, nendest pole me midagi veel rääkinud, ning erinevad valdkonnad, poliitikavaldkonnad. väga oluline on Euroopa tasandi koostöö liikmesriikidega ning see on tegelikult ju erinev koostööga, koostööst äh, IMF-iga. kui me hakkame nüüd ka Euroopa Komisjoniga läbi rääkima oma makromajandusliku poliitika asjus, siis see lihtsalt dubleerib meie koostööd IMF-iga siis äh, tehniline probleem, milliseid äh, indikaatoreid me arvesse võtame? G kahekümnes on väga huvitav arutelu toimumas praegu selle üle, milline on öö, äh, avaliku sektori võlasuhe riikides erasektori võlaga me üritame siin ju aruteludes paika panna õiget mudelit meie riikide jaoks tulevikuks. samas tuleb arvesse, arvestada, arutada ka selle üle, millised indikaatorid on olulised, näiteks öö, tööpuuduse indikaator minu riigi puhul ei loe absoluutselt, sest pool tööjõust on tööturult täiesti väljas, kakskümmend protsenti näiteks töötab salaja põllumajanduses on, väga suur hulk inimesi on üldse väljaspool riiki töötamas. ning praeguseni me ei ole olnud osaks Euroopa, üle-euroopalisest poliitikast. me, meil oleks ka tarvis süviti analüüsi meie eesmärk, ühiste eesmärkide kohta mi-, öö, öö, samas tuleb arvesse võtta ka eri, riikide erinevusi ja seda, et mõned riikide majandus on palju dünaamilisem kui teistel. järgmisena Prantsusmaalt proua või härra Kuber. härra. suur tänu teile. ma tahaksin samuti käsitleda mõningaid äh, härra Rompuy poolt äh, välja öeldud mõtteid mina olen nõus sellega, ehm, mida ta ütles nimelt selle kohta, et et eesmärgid on Euroopa Liidu kompetentsis, kuid need meetmed, kuidas eesmärgideni jõuda, sellest tuleb rääkida omavahel. kui me räägime meetmetest, siis me räägime alati eelarvest ja me peame mõtlema selle peale, et äh, mida see kõik kaasa toob kõige vaesematele inimestele liikmesriikides. Äh, keegi pole jää ükskõikseks, kui me räägime äh, maksudest, kuid me Prantsusmaal oleme täheldanud näiteks, et ähm, kõige, et kui me kõige rikkamatel makse langetasime, siis sellel ei ole reaalmajandusele mitte mingisugust mõju samuti peame mõtlema selle peale, et eh, kas, eh, eh, kas avalik teenus on eelarvestatud või mitte, samuti peame mõtlema selle peale, kui kulukate teenustega on tegu ja sellest võiks veel pikalt rääkida. ning ma lisaksin veel ühe elemendi, mis on väga oluline, kuid millest väga vähe räägitakse see puudutab perede võlakoormat. mõnedes eh, eh, riikides, näiteks Prantsusmaal, on peredel täiesti ehm, ületamatult suur võlakoorem, eh, sest antakse võlg, antakse laenu inimestele, kes tegelikult ei suuda oma laenu tagasi maksma ja, ja need inimesed ei saa enam pärast isegi oma lastele äh, süüa osta. nii et peaksime mõtlema selle peale, kas see, see kraadiklaas, mida me kasutame selleks, et majanduse temperatuuri mõõta, toimib hästi või eh, näitab ta meile ka lossinumbreid. Uh, suur tänu, Jose, kas sa soovid kohe sõna? suur tänu, ma üritan olla väga lühi, eh, väga napisõnaline. kõigepealt meenutaksin seda, mida ütles äh, president äh, Trichet. ta äh, avaldas kahetsust selle üle, et komisjoni ettepanekutes, ettepanekutes majandushalduse kohta on komisjoni ettepanekud veel radikaalsemalt kui nõukogu omad. ta ütles, et parlamendi kohustus on asi tasakaalu viia ning äh, meie äh, majandus, äh, see oli kolm alust, tal on no, no bail-out, no default, no exit. Need hakkavad üksteise järel murenema. praegusel hetkel me teeme täpselt vastupidi ja praegu seoses sellega oleme me jõudnud terra incognicale ehk täiesti tundmatule maale meil on ühest küljest eh, eelarvedistsipliin, mis on seotud konkurentsivõimega, meil on olemas ka alaline pääste- või abivahend, mille olemasolu üle võib vaielda, kuid ühesõnaga olemas ta on. me oleme, eh, üritasime igatpidi olukorda parandada, Kreeka intressimäärasid vähendati, üritasime aidata Iirimaad, kuid tulemused ei ole olnud efektiivsed. int-, intressimäära vähendades ei ole, ei ole kasumarginaal väga suur ning sellega seoses äh, üritati leida, teha kirikese küla, siis otsustasite kasutada võtta äh, euro väärtpaberid. me peame mõtlema ka selle peale, milline on eelnev võlaprotsent äh, olemas, mis, kuidas see mõjutab piirkonna stabiilsust me peame mõtlema ka selle peale, et kas äh, Euroopa riikide ligipääs äh, abifondile sõltub nende äh, tegevusest ja käitumisest, on kas alguses tuleb saada alguses lihtsalt hoiatus sellise ja teises faasis ei saaks nad enda äh, Eh, enda eh, abipakettide osas hääletada ning lõpuks kolmandas faasis peaks eh, võib-olla üldse takistama neile abirahadele ligipääsu. nii et me peaksime suutma leida kuidagi kesktee nende erinevate aspektide vahel, ei ole mõtet ju kasutusele võtta abirahasid, kui nendest ei ole mitte mingisugust kasu. me ei saa Eh, endale lubada, et me laseme eh, eelarvedistsipliinist pidevalt kõrvale viia, meil peaks olema automaatne vahend, mis meid sellisest käitumisest hoiatab. Uh... suur tänu. järgmisena Leedu ja härra Andrio Kaktis. Uh Mm, raundas yra apie Europos parlamento ir nacionalinių parlamento atstovų tänan. on väga hea, et on tekkinud dialoog Euroopa Parlamendi ja äh, rahvusparlamentide vaheline dialoog Euroopa semestri osas. selle dialoogi kontekstis me peaksime äh, konkreetseid äh, ettepanekuid tegema, peaksime väga paljusid erinevaid küsimusi puudutama meie dialoogi teema. meil on väga palju konkreetseid ettepanekuid teha, näiteks Leedus eh, oleme teinud eh, majanduskomisjoni ja rahanduskomisjonide vahel eh, ühise koosolekuid ja me täheldasime, et meil on ajaliselt väga raske teha et, eh, ettepanekuid, meil ei ole väga palju aega oma tööd eh, teha, on meil, eh, oleme arutanud konvergentsi pakti, oleme rääkinud eelarve küsimustest ning oleme üritanud dokumente analüüsida juba enne veebruarikuud, tegu on väga paljude keeruliste dokumentidega ja me pidime sellega juba ühele poole saama enne märtsikuud me ootasime, et me saame ka suuniseid ähm, maksupoliitikate osas. aprillis me saame ähm, konvergentsialase teksti, mais me ähm, üritame läbi töötada komisjoni poolt äh, edastatud õigusloomelised tekstid me peame arutama ka äh, Euroopa Parlamendi vastutavate komisjonidega neid tekste. võib-olla me peaksime äh, ühise ajakava paika panema nende arutelude läbiviimiseks. peaksime mõtlema selle peale, kuidas me oma ühiste eesmärkideni jõuame äh, majanduslik konvergents on ju väga oluline, majandusprobleemid äh, Äh, on ju regionaalsed. Äh, Poola sõltub väga paljuski, vabandust, Leedu sõltub väga paljuski Poolast ja Saksamaast. Ehm, samuti on meil, äh, meie naabriks Kaliningradi enklaav oma spetsiifiliste probleemidega. see tähendab seda, et meil on vaja teada, millised on ähm, regionaalsed majanduspoliitikad Euroopa Liidus. Euroopa Parlamendis peaks meil olema võimalus äh, Äh, regionaalselt, äh, regionaalsetest arengutest rääkida ja neid teineteisele tutvustada. praegusel hetkel ei kahtle enam keegi, et dialoog on olemas ning et see peab veelgi intensiivsemaks muutuma. küsimus on aga selles, kuidas seda teha, mil-, kuidas äh, kui kulukaks see meile läheb, kuidas seda teha, kui tihti me peaks kokku saama võib-olla peaksime eh, tegema eh, eh, võib-olla peaksime kohtuma kas või näiteks interneti vahendusel, sest et ära hoida kulukaid lennureise. me oleme alles alustanud Euroopa semestri küsimuste üle arutamist. kui Euroopa põhiseadus välja töötati, siis mõned riigid lükkasid selle tagasi, me oleme rääkinud Lissaboni strateegiast oleme sel teemal väga pikalt äh, arutusel olnud. nüüd äh, aitab äh, Euroopa, algab Euroopa semester, me peame vältima minevikus tehtud vigu, me peame ma tehniliste küsimustega tegelema, sest kõige keerulisemad on alati üksikasjad me eh, ei ähm, tohiks korrata minevikus tehtud viigu ja ma loodan, et meie dialoog tulevikus muutub palju täpsemaks ja konkreetsemaks. Uh, suur tänu. nüüd sõnajärg tagasi Itaaliale ja härra Caravaggiole. suur tänu. koostöö Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel on siin mitu korda mainimist leidnud ka eelkõn-, eelmiste koosolekute puhul. Itaalia on alati olnud äh, seda meelt, et nõus, et, et koostööd on tarvis parandada. eriti peavad rahvusparlamendid ja Euroopa Parlament äh, tegema koostööd liikmesriikide <clears throat> par-, äh, eelarvete vastuvõtmise järel kohtuma ja tegema kindlaks, kas ikka Euroopa äh, põhimõtteid on arvesse võetud ja samuti majanduslik lähenemine peab olema arvesse võetud, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide arvessevõtmine on oluline ning eh, koostöö on vajalik eh, enne eelarve eh, protsessi algust rahvusparlamentides, näiteks see toimub septembris Itaalias ja siis tulebki kõiki neid aspekte arvesse võtta. <clears throat> aga äh, rahvus ja riikide valitsused peavad kõigepealt seda arvesse pidama, kui nad esitavad oma äh, eelarve ettepanekud. Äh, manööverdamisruumi peab samuti olema, mitu, äh, seda on siin Itaalia poolt ka mainitud. me oleme kriisi jooksul kõvasti teinud jõupingutusi, defitsiit on vähenenud, E, samas kui äh, skp on siiski kasvanud kolm koma viis protsenti, äh, kuid see on kesktasandil äh, kesktasandile on jäetud väike manööverdamisruum, ainult üks koma kaks ja võib-olla protsenti mm, ja võib-olla see tulevikus muutub, kuid äh, ei oska ka öelda ja siin on äh, halb see, et näiteks raha võetakse ära mm, keskkonnakaitsest Euroopa tasandil peab olema võimalik siis ka kindlaks teha seda, kuidas erinevad riigid lähenevad vastavalt nendele lähenemiskriteeriumidele. ja see kergendaks ka liikmesriikide parlamentide tööd valikute tegemisel, sest valikud saavad kindlasti olema valulikud ja rasked, suur tänu! nüüd Olli Schmidt Euroopa Parlamendist. suur tänu, proua eesistuja! see võileibade söömine on muidugi väga huvitav teema, aga mina kardan seda, et võileibu polegi Euroopal pärast seda, kui hiinlased või kõik muud meie võileivad nahka panevad. võib-olla see on üks suuremaid väljakutseid. ma olen ise muidugi väga alandlik, kui ma seda ütlen, sest leian, et ainus viis, kuidas oma probleemidega toime tulla, on teha koostööd. muidugi see on raske, sellepärast et ma olen Rootsi parlamenti liige olnud ja ma tean, ähm, kus äh, rahvusriigid piiri tõmbavad, aga asjad muutuvad iga päev mõelge, mis toimub Jaapanis täna, see mõjutab meid kõiki, võib-olla me ei taha, et see nõnda oleks, aga see on siiski tõsi. Lehman Brothers ja isegi mingisugused hapuks läinud laenud Kansases mõjutavad meid. sellepärast on see mulle hämmastav, et me öö, täna arutame seda, kui palju me saame koostööd teha. siin ei ole mingeid piire, vabandage, me võime koostööd teha lõpmatuseni. ja isegi Londonis ei ole võimalik ainult omaenda probleemidega tegeleda. sellepärast äh, ajalugu heidab meile väljakutse, hiljem küsitakse meie käest, miks me ei võtnud midagi ette, ega me ei räägi siin mingit lahutuse seadusandlusest, ega me ei räägi siin patendist, ega me ei räägi isegi Schengenist, me räägime siin Euroopa põhilisest, sellest, kuidas oma äh, heaoluriike säilitada, muidu jääme lihtsalt rongist maha. reedene pakett ütleb nii või pakt ütleb nii. see esitatakse kahekümne neljandal, viiendal märtsil Euroopa Ülemkogule, et mitte euroliit, eurotsooni kuuluvad riigid saaksid ütelda, kas nad soovivad ühineda või ei, kas jah või ei, olete kas sees või mitte. aga minu seisukohalt ja mina, meie riik on väljapool eurotsooni e, ja mina ütlen, et see on küll meie jaoks väga ohtlik niimoodi jagatakse ikka Euroopa mitte kaheks, vaid isegi kolmeks jupiks ja mina arvan, et siin on meie ülesanne küll katsuda seda ära hoida ja peame ütlema, et meie tahame koostööd teha, olgugi see toimub sammu haaval, aga meie peamine eesmärk on luua selline Euroopa, kus me tegelikult tõsiselt ja jätkusuutlikult koostööd teeme. suur tänu! suur tänu! Lätist saab nüüd sõna härra Riis. suur tänu selle võimaluse eest kõnelda sel väga huvitaval koosolekul. tahaksin rääkida teile sellest, missugune on eelarveprotsess Lätis ning anda ka pisut aimu tulevastest arengutest. siiamaani on seos lähenemisprogrammi ja eelarve vahel, ei ole olnud väga öö, tihe meie paneme kokku omaenda eelarveprojekti ja seal ei ole ette nähtud mingisuguseid äh, lähenemise eesmärke. ja see ongi üks põhjusi, miks meie äh, suur kriis tuli, sest meil see seos puudus. me toetame komisjoni, Euroopa Komisjoni jõupingutusi selle nimel, et äh, saavutada see tasakaal nii liikmesriikide kui ka Euroopa Liidu poolelt. kahtlemata liikmesriigid on tihedasti seotud ja naaberriikide probleemid võivad eh, tekitada tõsus, tõsiseid raskusi Lätis ja vastupidi. nagu ma mainisin, Läti toetab seda tihedat koordineerimisprotsessi liikmesriikide ja Euroopa eelarvete vahel. asi on ju, see on üsna loogiline, et lähenemisprogrammid ja liikmesriikide eelarveprotsessid toimuvad käsikäes. Lätis on seda, on selle vastu võtnud parlament, eelarve ja siis ka lähenemisprogrammi ning ka meie parlamendi teistes komisjonides arutati neid samuti Läti eelarveprotsess kõigepealt ta venis, sellepärast et meil olid kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve jaoks tehtud seadusandlikud muudatused kõigepealt ning me tahame saavutada enamat eelarvedistsipliini, tagada seda siis seadusemuudatuste kaudu ja mul, meil oli selleks rohkem aega tarvis. ajagraafik äh, eelarveprotsessis ja lähenemisprogrammi puhul erineb umbes ühe kuu võrra kas meil on tarvis mingisuguseid konkreetseid menetlusi meie leiame, et rahanduspoliitika, fiskaalpoliitika liikmesriikides kuulub liikmesriikide pädevusse ja sellepärast me peame äh, töötama välja jätkusuutlikud plaanid. Euroopa Parlament peab tegema koostööd liikmesriikidega ja see peab toimuma olemasolevate õigusaktide tasandil, sellepärast ma leian, et täiendavalt pole tarvis midagi teha, aga mis puudutab Euroopa semestrit ja liikmesriikide vahelist koordineerimist, siis leian, et kogemuste vahetus on väga oluline ning sellepärast ma saan ainult nõustuda komisjoni esimehe või, või siin varem öelduga, et kahest koosolekust ei piisa aastas, neid kohtumisi peaks olema rohkem Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide vahel, nõnda et me saaksime oma arvamusi vahetada ja võtta osa paremini koordineerimisprotsessist. tänan! suur tänu! järgmine kõneleja on Sloveeniast, härra Ščepitš Hvala lepa za besedo, gospa predsedujoča. Včeraj... suur tänu, proua esinaine. eilsed sissejuhatavad kõned, eriti Euroopa Investeerimispanga ja Rekonstruktsiooni Arengupanga esindajate poolt ning täna president Van Rompuy poolt täidavad meid optimismiga et meie Euroopa Liidus teame, kuidas praegusest majandus, rahandus ja keskkonnakriisist väljuda, misläbi me oleme veel tugevamad uutele väljakutsetele vastu astumiseks. aga Euroopa on multikultuurne manner, mitmekesine koht. seetõttu ei suuda me kriisist väljuda ilma strateegiate koordineerimiseta kõikide liikmesriikide parlamentide vahel. meie rahvad on väga mitmekesised ja seetõttu koostöö liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel on väga oluline. ning ka tänane kohtumine on oluline element selles koostöös, loodetavasti selliseid kohtumisi toimub rohkemgi vahest, nagu eile juba mainitud, ei liigu Euroopa edasi mitte kahel, vaid veel rohkemal kiirusel. seetõttu ei peaks me keskenduma ainult nõrgimatele lüli, lülidele Euroopa Liidus. kriis näitas, et stabiilsuse puudumine ühes liikmesriigis võib raputada tervet rahandussüsteemi Euroopa Liidus ning pole ka oluline, millisesse gruppi see riik parasjagu kuulub. Sloveenias oleme me välja töötanud oma strateegilise programmi, millest ma tooksin välja paar punkti. kõigepealt makromajanduslik järelevalve, kuhu on sisse kirjutatud prognoosid, makromajanduslikud prognoosid kasvumäärade kohta, samuti Äh, pikema perspektiivi prognoosid kuni kahe tuhande viieteistkümnenda ja ka kahekümnenda aastani ning samuti meie prioriteedid. kriisi ajal oli ka Sloveenia eelarve liigses üle kolmeprotsendilises puudujäägis, aga nüüd jõuame me tagasi Maastrichti lepinguga paika pandud kolme protsendi juurde. siis loomulikult on tarvis meil lahti saada ka eelarve struktuursest puudujäägist, meil on tarvis parandada teenuste sektori konkurentsivõimet ning parandada keskkonna olukorda, suurendada innovatsiooni, investeeringuid äh, teadus- ja arendustegevusse kuni kolme protsendini, mis oleks kolm korda nii suur, kui ta praegu on. ning see aitab kaasa meie edukale arengule. samuti on tarvis suurendada paindlikkust tööturgudel ning koordineerida paremini meie tootlikkuse taset ja palgataset. meil on tarvis toetada ettevõtlust, teadust, tehnoloogia arendust ning haridust. tööturg, haridus, transport, transpordi infrastruktuur on samuti olulised, saavutamaks suuremat majanduskasvu. energiapoliitika, keskkonnapoliitika, sotsiaalpoliitika ja avalik haldus mängivad samuti tähtsat rolli. ning kõik see kirjutatakse loomulikult sisse ka meie eelarvetesse ning meie partnerlusse ka teiste sidusrühmadega, kaasa arvatud Euroopa Liiduga. suur tänu, nüüd uuesti Euroopa Parlamendi saadikut Pervanš, kes kirjutab ka Euroopa poolaasta kohta raportit tänu. ma rääkisin juba esimeses osas, sellepärast ütlen vaid paar sõna. Äh, tänan selles, selle eest, et andsite mulle teist korda sõna. koostöö Rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel mm, mm, sai alguse umbes seitse aastat tagasi ja mõte oli selles, et arutada neid ähm, <clears throat> majanduspoliitika üldsuuniseid, mida ka ma varem mainisin oma äh, küsimuses äh, härra Van Rompuyle ja muidugi tollal ükski majandus- ja rahandusminister ei kuulanud õieti mind, sellepärast et see oleks pidanud olema just see diagnoos, mille taustal siis liikmesriigid oleksid oma eelarved välja töötanud. ja varasemal ajal olen ma vaadanud seda, missugune, missugune oli siis see eelarvedebatt liikmesriikides. ja iga kord ma märkasin, et äh, Euroopa orienta-, orientatsiooni mainiti ainult poliitiliste vastaste poolt. ja seda tehti ainult selleks, et Brüsselit äh, süüdistada milleski. kui äh, me oleme millegi vastu, kui me ei suuda aktsepteerida, et olukorrad on väga erinevad, siis mida me tahame? E, praegu võib öelda, et äh, küm, euro esimesed kümme eluaastat on toonud kaasa väga erinevad konkurentsiolukorrad äh, ja samas on meil ometi vaja rohkem konvergentsi. Äh, komisjoni president ütles lausa, et stabiilsuspakt on tobe praegusel hetkel me oleme taas jälle selle juures, et me peame hakkama mõtlema, kuidas see olukord eh, taas ei korduks. mina olen pärit riigist, eh, kes esimesena nõudis eh, head majandusjuhtimist. ühest, üks riik nõuab ühte, teine riik nõuab teist ja kokkuvõttes tähendab see seda, et Brüssel ei saa enam mitte millegagi tegeleda. ja nii see ei saa edasi minna me peame olema nutikad. peame mõtlema selle peale, mida igaüks meist tegema peab. me peame koos äh, rääkima, koos äh, asja arutama ma kuulasin hoolega teie mõtteid ja märkuseid. Euroopa semester on nii üles ehitatud, et komisjon esitab äh, äh, raporti, mis puudutab iga-aastast äh, majanduskasvu. see kinnitatakse märtsis Euroopa Liidu Nõukogu poolt. juba enne ülemkogu alustab komisjon läbirääkimisi liikmesriikidega, et näha, millised on soovitused iga riigi jaoks ning iga riik peab oma teekaardi ise kokku panema. küsimus on selles, millal on kõige kasulikum meil omavahel rääkida. oleme kuulnud, mida ütles Prantsuse Rahvusassamblee eh, spiiker, kes arvas, et me peaksime rääkima mais. minu meelest on see liialt hilja, võttes arvesse seda, mida siin praegu on räägitud ja mida peab äh, edasi arendama, siis minu meelest meil peaks meil orientiiride kohta läbirääkimised toimuma juba kohe. COSAC-i raames tehti välja, äh, toodi välja ettepanek Euroopa nädala väljakuulutamine, see ei äh, toiminud, kuid olgem nüüd tõsised, kui me soovime rääkida sellest, millist majanduspoliitikat me Euroopa jaoks soovime, siis meil on vaja rohkemat kui kaht poolikut päeva. me peame mõtlema eh, inve-, erainvesteeringute peale, me peame väga paljude erinevate küsimuste peale mõtlema ning eh, minul on väga hea meel, et selline arutelu toimub, sest eh, see aitab meil teha esimesi pisikesi samme soovitud suunas. me peame mõtlema selle peale, mis toimub äh, Eurotsoonis, mis toimub Euroopa Liidus üldiselt. Thank you very much uh, and, and I suur tänu. Te kindlasti nüüd mõistate sellest, et kui teil on ideid, siis saate te ka meile selle, need edasi saata raporti koostamiseks. kaks kõnelejat on meil veel, pool tundi aga on aega. kui keegi paneelkõnelejatest soovib äh, pärast sõna, siis andke meile teada. Prantsusmaa äh, senat ja härra Padre yes.. Merci, madame la president. tänan pärast äh, Prantsuse eh, Prantsusmaalt pärit Euroopa Parlamendi liiget, võtaksin sõna nüüd Prantsuse eh, Rahvusassamblee nimel. ma eh, tahaksin rääkida üldisematest küsimustest, Lissaboni lepe andis parla-, rahvusparlamentidele samuti oma rolli Euroopa ülesehitusel, rääkides sealjuures lähimuspõhimõttest. oluline on teada, kes teeb mida Eh, oluline on tegutseda nii Euroopa kui ka liikmesriigi tasandil. me peame suutma garanteerida riigi võlga. Euroopa ei saa seda meie eest teha. vastutus langeb selles osas rahvusparlamentidele. nüüd eh, Eurogrupi tabas kriis eh, ja Eurogrupp kutsus eh, üles suuremale solidaarsusele, eh, et aitada lahendada probleeme, mis Eurogrupi liikmetel tekkinud olid. Eh, loomulikult on väga suur vastutus langenud rahvusparlamentidele. tahaksin siinkohal märkida, et me me peaksime eh, paremini tegema koostööd Euroopa Asjade Komisjoni ja rahanduskomisjonide vahel, mina tunnen selles osas eh, probleeme väga eh, teravalt, samuti me peame oma eelarve menetlusprotseduurid täielikult üle vaatama. siin räägiti Euroopa Parlamenti uutest vastutusvaldkondadest ja eriti otsuste langetusmenetlus, otsustuslangetusõiguse laienemise kohta. peame mõtlema selle peale, mis hakkab toimuma ka tulevikus. meil on kohustus koostööd teha ja samas me peame arvesse võtma seda, et nii Rahvusparlamendis kui Euroopa Parlamendis me peame õppima teineteist ära kuulama, teineteist mõistma, erinevaid arvamusi aktsepteerima ja samas me muidugi teame, et me ei saa teineteise tegevust kuidagi kontrollida, see on väga õige. me peame teineteist respekteerima ja edasi minema. me peame tegutsema kohalikul tasandil, Euroopa tasandil. dialoog on kahtlemata vajalik, see ei ole sugugi mitte lihtne me eh, peame, võime seda teha ametlikult nagu täna või me võime teha seda ka mitteametlikult nagu ütles äh, üks äh, eelnev kõneleja, meil on vaja äh, igapäevas dialoogi harjumus tekitada, me peame harjuma teineteisega käsikoos alaliselt koostööd tegema, meil on vaja kujutlusvõimet selleks, meil on vaja tõelist poliitilist tahet, kuid ma arvan, et see on kriisi vastu võitluses väga efektiivne ja see aitab meil ehitada üles ka parema Euroopa. From suur tänu nüüd Belgiast, proua Kerkens. Voilà. Voilà. Mais je suis contente d'intervenir euh, maintenant. ma olen väga õnnelik sellest, et mul on võimalus sellel arutelul osaleda, sest äh, äh Belgia parlamendis on väga palju neid, kes soovivad Eh, soovivad tõhusamat koostööd Euroopa tasandil. nagu ütles härra Vandenbruck, on meie jaoks väga oluline, et ka suudaksime garanteerida sotsiaalmajandusliku arengu Euroopas ja suudaks tekitada tasakaalu majanduslike ja sotsiaalsete eh, arengute vahel. seda aitab tegema, teha Euroopa semester see ning äh, see, seda, äh, selle, see aitab meil rääkida ka Euroopa mitmeaastaste äh, programmide üle. me peame mõtlema selle peale, millised näitajad, millised indikaatorid võtame me kasutusele selleks, et mõõta ja suunata oma poliitikat väga palju on olemas selliseid indikaatoreid, mis tegelevad konkurentsi mõõtmisega, samuti kulutuste mõõtmisega, milliseid kulutusi tuleb loobuda, väga vähem, palju vähem tegeleme sellega, eh, kuidas suurendada liikmesriikide Euroopa Liidust sissetulekut ja samuti peaks mõtlema selle peale, kuidas investeerida teenustusse, tervishoiuteenustesse näiteks ma arvan, et tegu on aruteludega. E, ja me peaksime üritama vastuseid leida võimalikult ruttu juba lähinädalatel, sest e, e, varsti hakkavad liikmesriigid kõik eraldi oma programme arutama. ja see oleks hea, kui neil oleks võimalik võtta aluseks meie mm, ettepanekud tasakaalustatud lähenemise kohta ma arvan, et koostöö rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel on väga olulised, sest see aitab meil eh, paremate lahendusteni jõuda, see võtab palju aega, see võtab eh, palju head tahet, kuid see aitab luua sellise dünaamika, mis eh, aitab meie arutelu suuremat elu Äh, sisse viia. ma arvan, et siin välja toodud mõtted kindlasti väärivad seda, et need edastataks ka rahvusparlamentidesse. suur tänu. veel paar lisakõnelejat on sõna soovinud. meie Ungari kolleeg Istvan Jürsa ja siis üks Saksa kolleeg samuti. ja Vicky Ford näitas, et ta soovib samuti sõna. kui keegi veel sõna soovib, siis andke aga teada. suur tänu, Sharon. mul on väga hea meel, et ma saan samuti panustada sellesse arutellu. eks elu öö, muutub kogu aeg. Ungari eesistumisaja eesmärgiks oli tugevam Euroopa. viimase paari nädala jooksul oleme näinud, kuidas olukord on jällegi muutunud, tänane arutelu näitab jällegi, kuidas me soovime tugevamat Euroopat üheskoos üles ehitada. üheteistkümnenda märtsi otsus Eurotsooni liikmete poolt selle pakti asjus tõstatab ühe olulise küsimuse. kuidas ülejäänud mitte Eurotsooni riigid võiksid olla kaasatud sellesse pakti, kuidas nad saaksid nendest otsustest kasu? president Van Rompuy ütles, et see pakt ei ole ju eesmärk iseeneses, vaid ta peaks kaitsma Euroopa sotsiaalmajanduslikku mudelit, säilitama selle edukust. see on pakti eesmärk ning see peaks olema meie ühine eesmärk. samuti tahaksin ma rõhutada, Vicky Fordi ettekande olulisust. mina olen hariduselt matemaatik. ja seega ma pöörasin suurt tähelepanu sellele, mida Vicky Ford ütles. siis see finantsiline ra-, rahanduslik äh, mustkunstitrikk, millest seal räägiti, me peaksime nendele mustkunstnikele natukene rohkem tähelepanu pöörama. Neil on alati mingisugune uus trikk käepärast, seega meie reeglid peaksid olema karmimad, sest äh, meie üllad eesmärgid on kasutud, kui meie selja taga trikitavad finantsmustkunstnikud. samuti peame me lõpuks tööle panema selle Euroopa poolaasta, selleks aga on tarvis meil tihedat koostööd Euroopa tasandil ning samuti on vaja kaasata ka liikmesriikide ideed tuleb leida koordinatsioon pakti liikmesriikide ja teiste Euroopa Liidu eesmärkide vahel. aga terve rida kolleege on juba ära märkinud, et meil on vaja konvergentsi. me ei saa öelda lahti praegusest üht, ühtekuuluvuspoliitikast, meil on tarvis sidusust tugevdada ning tänagi on meil hea võimalus arvamusi vahetada. loomulikult peame me töötama ka oma koduparlamentides, aga oleks kasulik ka siin sagedamini kohtuda meil on vaja leida sidusus Äh, meie eelarve, eelarvestamiste programmide vahel ning ka seetõttu on tarvis liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahelist koostööd tugevdada. ma olen väga rahul seega, et ma siin täna kohal olen, siin on saa-, oleme saanud arvamusi vahetada ning loodetavasti mitte ainult üheteistkümnes märts, kui kirjutati alla paktile, vaid ka viieteistkümnes märts, tänane kuupäev saab olema millegi uue alguseks. suur tänu, nüüd on veel terve rida inimesi soovinud sõna, ehkki jõuame nii ka koosoleku lõpuni välja. Viki, sina vahest võiks viimasena sõna saada. võtaksid siis kokku arutelu. väga meeldiv, et siin on mitmeid matemaatikuid kohal, kes kontrollivad numbreid. järgmisena Saksamaalt härra Binding. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns jetzt abgesprochen, Mathematiker, aber ich bin auch ma ei tea, kas siin on mingisugune kokkulepe ennem olnud, aga minagi olen matemaatik ja ka elektrik. ja seega ma mõistan eelkõneleja juttu väga hästi. meil on tarvis ja sidusust, meil on tarvis sotsiaal, turumajanduslikku Euroopat, aga võib ka täheldada, et viimaste aastate arengud on kaasa toonud suurema vaesuse, aga ka suurema rikkuse. ning kui see äh, või peaks tekkima kriis, siis on ju üldine arvamus, et äh, avalik sektor peaks toetama erasektorit. samas aga öeldakse ju, et need mürgised laenud, mis äh, pankadel olid, tegelikult tekitasid need, selle kriisi kui me räägime siin säästudest, siis see on ainult pool tõest. meil on tarvis tagada, et eelarvete sissetuleku pool avalikus sektoris liikmesriikides oleks tugevam. seetõttu olen ma väga rahul sellega, et Euroopa Parlament tervitas ka finantstehingumaksu. mina olen sotsiaaldemokraat ja me oleme juba kümme aastat rääkinud sellest toona vahest keegi, mingi börsimaakler tegi viiskümmend, kuuskümmend tehingut päevas, nüüd on see mitmekordistunud. samas jällegi ka siin valguses on tarvis saavutada sidusus. me peame tegelema ka rikkuse jaotamisega ning leidma tasakaalu kasumi vahel. liikmesriigid peavad samuti vaatama üle oma lähenemised, kui palju nad väärt on, ka-, kahjuks ma tegelen siin ainult euroala riikidega. Neil on eraldi erinevad maksupoliitikad, sotsiaal- ja majanduspoliitikad, kui seal ei ole suuremat sidusust, siis erinevused seitsmeteistkümne riigi vahel ja sinna juurde panna veel ülejäänud Euroopa liikmesriigid ja nendevahelised erinevused, siis olukord muutub liiga segaseks. meil on tarvis rohkem sidusust. suur tänu nüüd, Belgia ja härra De Croo. suur tänu. vabandan, ma jäin pisut hiljaks ja võib-olla seda on juba käsitletud, mida mina kavatsen ütelda. mina olen parlamendi liige. härra Van den Broek teab, et mina olen nelikümmend kolm aastat Belgia parlamendis töötanud, ma olen näinud globaliseerimist, ma olen näinud Euroopa laienemist, ma olen näinud neid erinevaid poliitikaid, aga seda, mis me viimasel ajal oleme näinud see, eh, siin räägitakse väga palju ajastamisest ja siis kipuvad inimesed jääma kahe silma vahele, me peame inimesed ka ikka öö, eh, tähelepanu alla koondama me peame arvestama neid sotsiaalseid ja majanduslikke aspekte, mis kõige selle taga on ja, aga paljudes riikides on ju erinevad struktuurid ning eh, kui meil on jaanuaris komisjoni algatus, siis me arutame asja nõukogus ja siis on kuulamised märtsikuus või mis iganes. kui me püüame kõik selle kokku koondada, et eh, eelarveprotsess ja majanduspoliitika oleks koordineeritum, siis sellepärast me seda kõike teemegi. aga asi on veelgi keerulisem ja sellele tuleb ka tähelepanu pöörata on nimelt väga konkreetseid ja legitiimseid poliitikaid, mida tuleb ka vaadata, mis tähendab seda, et mitmed mm, äh, süsteemid toimivad hierarhiliselt, olgu see Saksamaa föderati-, liitvabariik või Belgia või isegi Austria, kus on öö, äh, regioonid, liidumaad, äh, suured linnad mille mõju eelarvele on ka märkimisväärne. Need on sellised üksused, mis on loomult erinevad ning öö, neil on oma eelarvepoliitikad ja koordineerimist seal ei toimu. mida siis teha? mida siis teha, kui näiteks igas sellises äh, alaüksuses, kellel on täiesti põhjendatud selliste oma süsteemide omamine, kuidas me siis seal saame kaasa, sellesse protsessi kaasata Euroopa semestri? tahtsin just sellele asjaolule osutada, sellepärast et siin võib olla ka tegemist ajastamise küsimusega ja ka pädevuste küsimusega ja ka sellise struktuurse hierarhia küsimusega. sest kuidas me siis koordineerime kõike seda üheskoos ning minu arvates tuleb see kogu meie diskussioonides ka arvesse võtta, aitäh! suur tänu! ja viimase kõnelejana saab sõna rahvusparlamentide poolt Portugalist härra Martins. proua Martins. me kõik oleme nõus sellega, et on vaja paremat poliitika koordineerimist ning sellega Euroopa semester ka tegeleb samas oleme me ka teadlikud sellest, millised probleemid on Euroopa konkurentsivõimel võrreldes Hiina, India või Ameerika Ühendriikidega siin tõstatati ka küsimus, mille härra von Rompuy samuti tõstatas, kes ütles, et riikidel peab olema piisavalt aega, et äh, vajalikud äh, kärped sisse viia. ning äh, tegu on väga karmide kärbetega ja sellega seoses riigil on, igal riigil on võimalus teha seda oma võimaluste piires Eh, võttes arvesse oma majanduskasvu perspektiivi, sest eh, vastasel korral muutub nende riikide olukord veel raskemaks. samuti ei tohi riike omapäid jätta, sest eh, spekulandid kasutavad seda ära. meil on vaja rohkem Euroopat ja seda, võttes kasutusele neid vahendeid, mis meil siin praegu kõne all on Portugalis ei olnud äh, kinnisvaramulli, meil ei olnud äh, selliseid probleeme. meie probleemiks oli see, et me äh, arvestasime üht tüüpi kasvuga, me ei panustanud piisavalt innovatsiooni ega teadusuuringutesse, et oma majandus tegelikult järjele E, aidata, näiteks traditsioonilises e, tekstiili ja e, jalanõude sektoris on meid tabanud tagasilöögid. meil oleks vaja koordineeritud lahendusi. eilse õhtusöögi vältel härra Deloriga öeldi, et võiks rääkida näiteks sellise mak-, ühise maksu loomisest, mis oleks proportsionaalne ja mis annaks kõigile riikidele ühesugused võimalused. sooviksin ühtlasi öelda, et Portugal teeb oma poolt tööd, mida ta tegema peab. Portugal tugevdab eh, eelarve kontrolli, me vaatame parasjagu üle eelarveraamistiku puudutavat seadust ning äh, sellega seoses, selles osas, mis äh, puudutab majanduskasvu äh, taastamist, siis me ei tohi kindlasti takistada ettevõtete Eh, tegevust, sest see annab meie tegevusele eh, lisandväärtuse, seda tehakse ka Portugalis ja oleme selles vaimus tegutsenud juba viimastel aastatel. siin me näeme eh, ka, millised tulemused võivad sellisel tegevusel olla. Now... suur tänu ning nüüd parlamendiliikme, Euroopa Parlamendi liikme Viki juurde. tore, et siin nii palju kolleege, matemaatikuid on mõnikord tulevad mul numbrid paremini välja kui sõnad, nii et vabandan, kui te nüüd minust midagi valesti aru saite. iga riik muidugi jagab parimaid kogemusi ja see kõik muudabki meid võimalikult tugevaks, see muidugi ei tähenda seda, et kõik peavad täpselt identselt lähenema lahendustele, aga ühiseid jooni ju on ja just seda ma tahtsingi ka välja tuua selles eelarveraamistikus, nõnda et eri riigid saaksid täita oma lepingulisi kohustusi. kui teekond võib olla ju erinev, aga lõppsiht on sama. ning teine asi, mida ma muidugi saan ka hästi aru, et mõned riigid, eriti Eurotsooni liikmed, nemad võib-olla tahaksid minna kõrgemale tasemele koordineerimise mõttes. ja sellepärast ma olen need ettepanekud ka arvesse võtnud. nüüd see pankade mustkunst. ma ei arva, et keegi pakuks siin välja seda, et äh, näiteks et äh, Iiri, Iirimaa <clears throat> mulj, et see oli mingisugune mustkunst pankade poolt ja ma möönan, et oli läbipaistmatust ja nii edasi ja Moody äh, väljaütlemised Hiina või Hispaania pankade kohta, mis paar nädalat tagasi oli, et seal oleks tegemist olnud finants mingisuguse mustkunstiga, kunstiga. ei, see oli lihtsalt ülelaenamine. meil on tarvis läbipaistvust ja nõnda öö, äh, ja, ja siis eh, saame vältida ka neid, seda mustkunsti liikmesriikide eelarvetes. ja mina tahan selle läbipaistvuse aspekti sisse tuua oma raportisse samuti. ja kindlasti see saab olema minu raporti osa. ja üks näide. oma raportis ma küsisin konkreetselt, kas liikmesriigid võiksid anda mulle tagasisidet sõltumatute eelarveüksuste või, või, või järelevalveorganite kohta, kes vaataksid järele teie eelarvetele. ma tean, see on tundlik teema, ma tean, et eri riigid on lähenenud sellele teemale eri viisidel ning ma tahaksin rohkem teada saada selle kohta. ma pakun välja just seda, et oleks sõltumatu järelevalve, et tagada eelarveprotsesside läbipaistvus ja et see oleks kohustuslik Eurotsoonis ja seda on minu Eurotsooni kolleegid ka välja pakkunud aga see on soovituslik kõikide riikide jaoks, ma tahaksin teada, tahaksin olla kindel, et ma saaksin selle õige sõnastuse paika selle sõltumatu järelevalve kohta, aga see peab olema just selline, et see teile ikkagi sobib ja on ka toimiv. nii et ma tahaksin eri riikidest selle kohta kuulda, aitäh. rohkem sõnasoovijaid ei paista olevat. siis ma tänan teid kõiki leian, et on olnud väga kasulik arutelu. võib-olla mõned kokkuvõtvad sõnad võiksin öelda. näiteks võttes Viki sõna sabast kinni, ma arvan, et finantsreguleerimise äh, valdkonnas, meil on vaja need pimedad nurgad nüüd valgustada ära, me püüame seda teha ka nüüd eelarve ja riigi rahanduse juures parlamendis, kui ma teen tööd majandusjuhtimise paketi kallal, siis ma arvan, et just seal meil tuleb kokku koondada kõik need erinevad instrumendid, mis meie ees seisavad. Euroopa semester, integreeritud suunised nii tööhõive kui ka majanduse jaoks, siis meil on veel majandusjuhtimise pakett, ja võib-olla, kui me matemaatika juurde tagasi pöördume, siis tundub, et siin tuleb nende eh, hulkade teooriat väga hästi mõista. Eh, aga me peame selle kuidagi ka inimkeelde panema. aga väga selge sõnum on see, et meil on arvatavasti tarvis rohkem kohtuda ja ka pikemalt kohtuda selleks, et niisuguseid arutelusid pidada nagu täna, selleks, et saaks ka töörühmades tööd teha ja siis jälle ühiselt asju arutada. väga oluline on see, et me et nii Euroopa Parlament kui ka rahvusparlamendid mõistavad seda, et me oleme kõik kaasatud majandusjuhtimise viisil, mida me varem kunagi ei teinud ja see ongi väga hea võimalus meil eh, liikmesriikide tasand ja Euroopa tasand ühendada ning ka kodanike häält paremini kuuldavaks teha ja et nemad meid paremini ära kuuleksid. Need on väga olulised asjad, mida me peaksime kindlasti edasi tegema meie istung jätkub jälle täna pärastlõunal siinsamas ruumis ja see on veerand neli, nii et õhtupoolik algab siis veerand neljast ja kestab poole kuueni. tänan teid ja näeme siis pärastlõunal uuesti, aitäh!